Guten Morgen. tere hommikust, kallid kolleegid. alustame oma tööga ja asume kõigepealt hääletama, sest et äh, aega on meil vähe. Äh, hindame kõigepealt seda, kuidas Euroopa Liidu eelarvet äh, kasutatakse, meie raportöör on härra Heis, kes ei soovi sõna ja alustame siis äh, hääletamisega ja hääletamise äh, viin Marat üle inglise keeles, sest et siis me saame tõenäoliselt kiiremini edasi liikuda. Äh, kas kõik nüüd teavad, mille üle me hääletama hakkame, nimelt Heisi arvamuse üle? ei, siiski parandab ennast kõneleja, see on raport, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks langeb ära, neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt? vastu. kas kontrollime äkki seda äh, muudatusettepanek neli, teine osa? ja meil on üksteist kaarti, üheksa nii, kontroll on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. Äh, muud kolm, kes on poolt, vastu. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime number seitset kaksteist kaarti, kümme ja asi paraneb. kontroll on nüüd lõppenud ja see on vastu. ei, siiski parandab ennast kõneleja tagasi lükata. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? siiski kõneleja parandab ennast jälle, number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda. muudatusettepanek number kaheksa, kontrollime. nii, hääletamine on lõppenud ja see on ka tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, mulle tundus, et see võeti vastu, aga kontrollime seda siiski. sest et äh, meil siin saadikud liiguvad ringi ja muudavad meelt, kontrollime. kontroll on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud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 erapooletut, see on vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. kontrollime, kakskümmend neli läheb hääletusele hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt,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 vastu erapooletud, vastu võetud, Regi üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Regi kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Regi kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Regi neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Regi viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus lõpphääletusena. hääletame kogu raportit ja hääletamine on avatud hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud ükshäälselt lausa ja palju õnne raportöörile. nüüd liigume edasi ja hakkame hääletama järgmist äh, teemat, milleks on integreeritud piirihalduse fond härra Aalilt, arvamus IMCO-le. kas raportöör soovib sõna võtta, ei soovi? ja seetõttu liigumegi kohe edasi hääletuse juurde. punkt üksteist siis äh, läheb hääletusele. Äh, see äh, puudutab siis ettepanekut Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend. härra Ali on raportöör ja see on päevakorras punkt number üksteist. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te soovite kontrollida muudatusettepanekut kolmkümmend seitse? hea küll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 hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. ahaa, teie häält ei loetudki. no hea küll, siis on kümme üheksa vastu ja see on vastu võetud. ei, siis on vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda, seitseteist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 ja hääletus on lõppenud. seitseteist poolthäält ja härra Tarand on ka selle poolt. suur aitäh! ja liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number kaksteist juurde, mis on arvamuse projekt oli koostöö programmi tollumine ja härra Klints on raportöör, kas ta soovib sõna, härra Klints, kas te soovite sõna? siis liigume kohe hääletuse juurde kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu er,. kas kontrollime seda? ei, see on tagasi lükatud ja see on selge tulemus. nüüd viis poolt,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 Äh, üks hääl on veel puudu ja nüüd on hääletamine lõppenud ja see on äh, äh, härra Tarand, kui teie pooldate seda, siis on see vastu võetud. nii, ja aeg-ajalt tõesti juhtub nii, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek kolmkümmend hääletamine lõppenud. ja härra Tarand, mida teie ütlete, teie olete vastu. see on tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ja kuidas teiega nüüd jääb? Teie pooldate, no siis on vastu võetud. jah ja, ja nii on kõige lihtsam, kontrollime seda siiski igaks juhuks. kolmkümmend üks läheb hääletusele hääletamine on nüüd lõppenud ja see on selgelt vastu võetud. ma väga vabandan, ütleb kõneleja. kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kontrollime tegelikult siiski seda ka. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, mulle tundus, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime siiski ja see on selgelt tagasi lükatud ja nüüd kogu arvamus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, kaheksateist poolthäält, üks vastuhääl, palju õnne raportöörile. tänane viimane hääletus äh, puudutab äh, härra Stajkovski raportit, kas ta soovib sõna võtta äh,. meil on ainult ühe leheküljeline hääletusnimekiri, hurraa, hurraa. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. muudatusettepanek number neli läheb hääletusele. ja see on vastu võetud viis poolt vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd läheb kogu äh, arvamus äh, nimelisele hääletusele, hääletamine on alanud. ja hääletamine on nüüd ka lõppenud ja see on vastu võetud, seitseteist poolthäält, üks vastuhääl, palju õnne raportöörile, see on nüüd hääletamise mm, osa lõpp ja äh, Äh, meil on siin ka volinik külas, kes volinikku kuulata ei taha, neil ma palun saalist lahkuda. Ja, wir machen, wir machen weiter in der Tagesordnung. Welcome to Commissioner Möders. jätkame oma päevakorraga. tere tulemast, äh, volinik äh, Möders päevakorrapunkt äh, number neliteist, äh, komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmine, teadusuuringute eelarve, härra Brenikmaier Kontrollikojast esitleb seda peatükki ja kui see kisa ja omavahel rääkimine siin lõpeb, siis saamegi jätkata, palun, Kontrollikoda. Thank you very much uh,, Mrs. suur aitäh, proua Kressler mm -hmm lugupeetud esimees. ma olen Alex Predimäer, kontrollikoja liige. ja ma räägin teile, mida näitas meie audit, kui me kontrollisime aastat kaks tuhat seitseteist kas-, majanduskasvu ja töökohtade osas me valmistasime ette ka mõned slaidid, et me saaksime teid, neid äh, teile kiiresti näidata ja et te saaksite kiire ülevaate sellest, mida me avastasime. esimene näide on siis see, et kogukulud aastal kaks tuhat seitseteist olid kakskümmend üks koma neli miljardit eurot ja see jaguneb põhimõtteliselt nii et, et viiskümmend kolm protsenti kogukuludest läks teadusuuringutele ja muu nagu transport, haridus äh,, kosmoseprogramm ja teised tegevused moodustasid väiksema osa. see, mida me auditi puhul võime täheldada, on see, et teadusuuringud moodustasid viiskümmend kolm protsenti, aga me võtsime välja ka sada kolmkümmend tehingut mis moodustasid üheksakümmend, mis moodustasid siis äh, järgmised numbrid, üheksakümmend üks protsenti olid äh, teadusuuringud või üheksakümmend üks neist olid teadusuuringud ja kolmkümmend üheksa muud tegevused. kasusaajaid on mitmeid. Nad on näiteks ülikoolid, teadusorganisatsioonid, avaliku sektori organisatsioonid, eraettevõtjad ja ka VKE-d. ning lisaks sellele on oluline märkida seda, et on nii Euroopa Liidu kui kolmandate riikide tegevusi ja kaheksateist auditit siis toimus liikmesriikides, viis auditit kolmandates riikides. kui te vaatate, kuidas vigade määr viiendas peatükis on muutunud, siis me näeme, et vigu on vähem. ning et aastal kaks tuhat seitseteist oli vigade määr neli koma kaks ja erinevused eelmiste perioodidega ei ole statistiliselt olulised. sellel aastal, nagu öeldud, kontrollisime me sada kolmekümmend tehingut ja selleks, et te saaksite auditist ja selle tulemustest paremini aru, on mõistlik vaadata suuremat pilti ja vaadata, mida Kontrollikoda veel leidis see on siis äh, lühiülevaade meie kogu auditist. me näeme siin, et äh, makseprogrammid teadusuuringute vallas ähm, sisaldavad rohkem äh, vigu ja rohkem vigu siis, kui toetusprogrammide puhul näeme ja me näeme ka me näeme, et seda mõjutab FP seitse, ähm, seitsmelt üleminek, seda mõjutab ka programm Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend, kuigi programmid, mis Horisont kahe tuhande kahekümne alla kuuluvad, on ainult kolmkümmend kaheksa protsenti võrreldes viiekümne kolme protsendiga, mis on FP seitse äh, eesmärk. ja Michael Koslov räägib sellest äh, järgmisel aastal ja äh, ja ilmselt Horisont kahe tuhande kahekümne programmide arv ikkagi suureneb märkimisväärselt siis, kui algab lihtsustamine ning eh, samuti on väga oluline, et me vaataksime põhjuseid, et me näeksime, eh, miks on ikkagi eh, vigade määr suhteliselt suur. see on ausalt öelda pettumust valmistav, sest me kõik ju loodame, et kogu viga väheneb, mitte ei kasva. me oleme leidnud kaheksa kõige sagedasemat viga, mis moodustavad kokku kaks koma viis protsenti vigade määrast. kõik need kaheksa viga on seotud äh, teadusuuringutega, viis äh, siis raamprogrammi seitsmega ja kolm Horisont kahe tuhande kahekümnega. kuue puhul on nii, et äh, isiklikud kulud on valesti arvutatud ja viimastel aastatel olen ma ka tähele pannud, et just nimelt isiklike kulude arvutamine on väga keeruline, seetõttu tehakse seal ka rohkem äh, vigu. siis on meil viis avaliku sektori kasusaajat, kelle puhul vigade tegemise määr on suurem ja kolm erasektori kasusaajat, kelle puhul vigade määr on suurem. ning erasektori puhul oli siis meil kaks äh, VKE-d sellist ja üks äh, MTÜ. oluline on tähele panna ka seda, et tegelikult oli märkimisväärselt palju ka kolmandate riikide kasusaajaid, kelle puhul vigade määr oli suur. Šveits, Norra, Tansaania ja USA olid siis riigid, kust need kasusaajad pärit olid. meil oli kaks, kaks sellist juhtumit, mis tuli edasi anda Olafile ja loodetavasti Olaf eh, uurib neid lähemalt kokkuvõttes tahaksin ma öelda, et kõige suuremaks vigade põhjuseks on ikkagi isiklike kulude valesti arvestamine. ja ma usun, et programmi tulekski tõhustada nii, et neid kulusid oleks kergem arvestada ja nüüd soovitused. esiteks, meil oleks vaja selgemalt lahti kirjutada isiklike kulude arvestamine ja teha konkreetseid soovitusi erinevatele riikidele niimoodi, et me saaksime paremini aru, millistes riikides mis probleemid tekivad ja kuidas neid lahendada. teiseks, meil on vaja tõsta kasusaajate teadlikkust sellest, millised on üldse abikõlbulikud kulud, tehes selget äh, vahet äh, rakenduslepingul ja alltöövõtul. ja kolmandaks on meil ka tehnilisemad soovitused. nagu te isegi näete, on äh, vigade määra vähendamine tegelikult äh, keeruline. ilmselt te teate, et Kontrollikoda on kahel korral proovinud Euroopa Parlamendile ja komisjonile ning ka nõukogule pakkuda oma abi, mis puudutab lihtsustamist õigusloomeliselt oleme me aidanud sellega, et esitasime mär-, kahekümne kuuendal märtsil lihtsustamist puudutava dokumendi ja hiljuti andsime välja ka auditeid puudutava raporti. see tuli siis novembris ja ka seal käsitletakse lihtsustamismeetmeid. Need raportid on välja töötatud tihedas koostöös komisjoniga, selleks et me saaksime kogu asjakohase informatsiooni äh, lihtsustamise kohta ja me loodame, et tulevikus tähendab see seda, et vigade määr oluliselt langeb. ja nüüd tahaksime teile näidata ka mõnda lisa. ma ei hakka neid põhjalikult ette lugema, sest ma olen nagunii esitanud kokkuvõtte aga ma tahaksin teile ikkagi öelda, et äh, siin on mitmeid näiteid ja need näited on vägagi kõnekad, nii et äh, kui te need näited ise läbi loete, siis te saate ka aru, milles seisnevad meie probleemid. suur aitäh teile veel kord, proua esimees, et andsite mulle sõna ja ma vastan hea meelega ka kõigile küsimustele, tänan. ja, für... Äh, suur tänu selle sissejuhatava sõnavõtu ja ka selge sõnumi eest ja siin ma tervitan nüüd lisaks volinikule ka peadirektorit ja annan sõna volinik Moedasile, palun. tänan. proua Kressle, proua Ajala Sender, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed ja lugupeetud äh, härra Brenningmeier, ma arvan, et äh, härra Plenikmeier on nüüd viimast korda vastutav teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna kontrolli eest, ma tänan teda viimastel aastatel tehtud äh, töö eest. Äh. me oleme teiega koostööd teinud äh, workshopidel, oleme saanud teilt igakülgset infot ja soovin teile edu teie tulevastes töödes. mul on väga hea meel olla täna siin ja rääkida eelarve täitmise heakskiidust. toonitan, kuivõrd oluline on äh, teadusuuringute innovatsiooni teema Euroopa Liidu jaoks nii nagu igal aastal tahaksin alustada natukene mitteametlikumalt ja rääkida mõnikord äh, edulugusid, mida ma olen see aasta näinud ja mis näitavad, kuidas meie töö mõju avaldab. teatan uhkusega, et äh, sel aastal me toetasime Jehan Mahmood, kes on üks meie grandi saajaid. tänu meie toetusele oli tal võimalik äh, muuta seda, kuidas me seni oleme kasutanud lasereid, mida me neist seni oleme teadnud. ja näiteks, kui äh, inimestel on äh, lühinägelikkus nagu minul või mioopia või muud silmahaiglused, siis ta on muutnud laserite kasutamist äh, selliselt, et neid probleeme on võimalik paremini ravida nii et see on üks näide Euroopa raha kasutamisest. astrofüüsika, nanomaterjalid, tuumafüüsika, ehm, need on veel mõned teised näited. kohtusin ka Cedric Lampaniga, kes on äh, vähiuuringutega tegelev teadlane. ta töötab siin Belgias ja tema saavutas suure läbimurde sel aastal vähiravi valdkonnas seal on kahesuguseid rakke, ta avastas, ühed on sellised kasvurakud ja teised on seotud äh, metastaasiga ja need kaks rakku on täiesti erinevad. ja tema mõistis, et see kasvurakk võib ennast muuta ja saada metastaasirakuks, nii et äh, teades seda mehhanismi, on äh, võimalik äh, muuta seda rakkude muundumist, et kasvurakust ei saaks metastaasirakk. varem oli lihtsalt nii, et muudkui tuli neid metastaasirakke juurde ja juurde ja midagi ei olnud võimalik teha. ja ta sai need uuringud teha tänu Euroopa toetusele. ma kohtusin Peter Seaborgiga Max Plancki instituudist ja tema arendas välja vaktsiini millega saab aidata pneumooniat ehk äh, kopsupõletikku põdevaid äh, inimesi võideldakse streptokoki bakterite vastu. ta parasjagu testib seda hiirtel ja arvatavasti me saame selle vaktsiini Max Plancki instituudist äh, otsustamise endale. Need on näited teadusuuringutest, aga meil on ka palju näiteid äh, innovatsiooni valdkonnast. et inimesed, kes ei ole päris teadlased, on muutnud seda, kuidas me näeme innovatsiooni. Karantova sai äh, Euroopa Liidu naisinnovaatorite auhinna kaks tuhat seitseteist. ta töötas välja väikese roboti, mis aitab äh, neid inimesi, kes ei saa kodust välja minna. ta aitab lapsi ja noori täiskasvanuid, kes põevad äh, pikaajalist haigust ja kes seetõttu ei saa kodust välja minna. Nad ei saa teistega suhtlema minna, nad ei äh, saa osaleda tavalises haridustegevuses või tegeleda tavaliste äh, füüsiliste koormustega Karen Tova nimetas oma projekti nimega Ei isolatsioonile ja nüüd on lastel keegi, kes neid õpetab, kes neid abistab, kellega neil on side. ja niimoodi ta aitab kuutesada viitekümmet last üle kogu Euroopa Liidu. eelmisel aastal Kristiina Semenova Bulgaariast töötas välja iPadi pimedatele inimestele ka tema sai meie toetust. sellised lood on ääretult olulised äh, oma tulevikust rääkides ja mõned äh, nädalad tagasi me alustasime biomajanduse strateegiaga ja komisjonis äh, pressikonverentsil ma kandsin rohelist salli, mis on sama hea kui teisedki sallid, aga tegemist ei ole tavalise tekstiiliga vaid äh, seal on tegemist äh, väikeste osakestega, millest on tehtud tekstiil. nii et äh, sellega me oleme tegelenud ja tegeleme ka tulevikus, nii et enne kui me läheme arvude juurde, tahtsin mainida neid näiteid, kui muutusi meie elust niisiis kaks tuhat seitseteist, kui me vaatame nüüd äh, tagasi, siis te tegelikult näete tulevikku. horisont äh, kaks tuhat kakskümmend äh, lähtuvalt varasematest hinnangutest on selge. me suurendame investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, samuti innovatsiooni valdkonnas. me leiame, et inimeste harimine toob kaasa meile soovitavad muutused äh, tulevikus ja me tuleme paremini toime globaalsete väljakutsetega. Euroopa Liidu investeeringud teadus- ja arendustegevusse, et mõju maksimeerida, on kõige parem võimalus, mis meil Euroopas on. Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend ettepanek äh, me oleme selle tegemiseks äh, õppinud äh, oma varasematest kogemustest ja järginud ka Kontrollikoja soovitusi. ma olen väga tänulik härra Brennikmaierile, et äh, ta avalikustas dokumendid, kus soovitati ähm, viia sisse teatavaid lihtsustusi. see briifingdokument oli meie jaoks väga kasulik ja raport tuleb nüüd õigel ajahetkel selleks, et me saaksime valmistada ette parema ja lihtsama rakendamisstrateegia tulevikus ja seal raportis öeldakse, et enamik lihtsustusmeetmeid, mida komisjon on võtnud, esinaine näitab kõnelejale, et ta võiks rääkida natuke aeglasemalt ja kõneleja jätkab enamik äh, lihtsustusmeetmeid, mis komisjon on võtnud, on olnud tõhusad administratiivse koormuse äh, vähendamiseks Horisont kaks tuhat kakskümmend kasusaajatele. mitte kõik tegevused ei ole toonud endaga kaasa küll soovitud äh, mõju ja parandusi on võimalik edaspidigi teha ühesõnaga, me oleme Horisont kaks tuhat kakskümmend osas viinud sisse olulist äh, lihtsustamist ja kaheksakümmend üks protsenti kasusaajatest äh, on arvamusel, et äh, lihtsustused on tõesti sisse viidud, aga me peame minema veelgi kaugemale, peame vaatama läbi õigusloome ettepanekud ja seda kõike enne programmi rakendamist meil on äh, rõhuasetus tulemuslikkusel ja mõjul, aga see ei tähenda, et me pööraksime vähem tähelepanu rakendamisküsimustele ja siin ma jõuangi nüüd äh, käesoleva aasta veamäära juurde. kogu peatükil oli see neli koma kaks protsenti, nii nagu härra Brennikmeier ütles, ja see on umbes sama nagu eelmisel aastal. aga see on tulnud äh, alla ma mäletan, et kui ma siin esimest korda kaks tuhat neliteist äh, aastal olin, siis oli see veamäär viis koma kuus protsenti ja ma loodan, et see trend jätkub. veamäär äh, puudutab suures osas raamprogrammi number seitse viiskümmend seitse protsenti vähemäära asust oli seotud raamprogrammiga number seitse. horisont kaks tuhat kakskümmend äh, veamäär on äh, toodud välja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aastaraportis. ja see oli kaks koma kaheksa protsenti võrreldes äh, varasema viie protsendiga. ma tahaksin toonitada et äh, see on äh, esimene viide siiski, et äh, need lihtsustused, mis me sisse oleme viinud, on avaldanud teatavat mõju ja jääkvigade määr oli umbes kaks koma kaks neli protsenti Horisont äh, kahe tuhande kahekümne osas, samas kui äh, seitsmenda raamprogrammi osas oli see äh, kolm protsenti. nii et sellega komisjon ka kindlasti arvestab, kui pakub välja edasisi samme seoses Horisont kaks tuhat kahekümnega. nüüd lihtsustamisest lähemalt kontrollikoda ütles, et nii aastaraport kui ka lihtsustamise eriraport on toonud välja, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on lihtsamate rahastamisreeglitega kui äh, FP seitse, aga siiski on raske mõista ja rakendada isiklike kuludega seotud aspekte. me oleme nõus, et me peame olema selles osas äh, paremad, eriti kui me hakkame ähm, rakendama Horisont kaks tuhat kahekümnega seotud edasisi samme. grantide haldamisel me oleme läinud äh, täielikult äh, elektroonilisele süsteemile üle ja meil on äh, üks äh, otsekulude määr ja äh, meil on äh, täielikult digitaalne kulude esitamise portaal ja me teeme tõesti endast äh, parima. nüüd äh, teise lihtsustamise laine raames oleme me pilootprojektidena viinud sisse teatavad kindlasummalised väljamaksed ja selleks, et VKE-d ja innovaatorid saaksid meie programme kasutada, oleme me loonud Euroopa Innovatsiooninõukogu esimese pilootprojektina, nii et äh, meie tegevuse trend on positiivne. vigade vältimisest nüüd kontrollikoda ütles, et paljusid äh, vigasid äh, oleks olnud võimalik vältida enne maksete tegemist, põhjuseks eelkõige auditi sertifikaadid, me parandame oma teavitustegevust ja lõpetuseks äh, auditeerimissoovitused. kontrollikoda soovitab meile rakendamist ja seda me ka teeme ja need finantsvead ei ole samastatavad projektivigadega seal on tegemist äh, pigem tehniliste vigadega. nii et äh, ma tänan kõiki tehtud töö eest ja tänan teid tähelepanu eest, aitäh! suur tänu, volinik ja meie raportööriks on proua Ayala Center, kellele ma annan nüüd ka sõna, palun. Eh, suur aitäh, lugupeetud esimees ja loomulikult Äh, tahaksin tänada ka meie kahte külalist, kes siia täna kohale tulid äh, ja meile oma nägemuse esitasid. reaalsus on see, et tegemist on äh, härra Muidasele viimase eelarve täitmisele heakskiidu andmisega või võimalik, et see on viimane ka minu jaoks. ja mõnikord ma võiksin lausa nutma hakata, sellepärast et mulle tõesti on jäänud mulje, et meie olukord ei ole üldsegi mitte kiiduväärt Äh, meil on olemas struktuur äh, komisjoni töö jaoks ja meil on olnud äh, volinik Oettingeriga ka pidevaid arvamuste vahetusi, arutelusid, kuid Teie poliitilise partei kongressil tuldi välja esitlustega, ettekannetega, eh, mis eh, näitasid justkui üles väga suurt kaasatust, kuid kui institutsionaalselt rääkida, siis mulle tundub, et eh, alati ei ole asjad nii tõhusad. jah, tõesti, meie kongressil oli igati asjakohane kandidaati õnnitleda, kuid me peame ka mõistma, et volinikud peavad näima sõltumatutena ja kõrgemal seisvatena mis tahes parteidest ja poliitilisest sekkumisest. ma tahtsin selle välja öelda, sellepärast et minu arvates on see oluline. ja me liigume praegu mandaadi lõpu suunas ja ei oleks hea, kui tekiksid küsimused komisjoni liikmete erapooletuse küsimuses äh, siin on räägitud edukatest projektidest, äh, mis on ellu rakendatud äh, seitsmenda raamprogrammi raames ja ma tervitan seda vägagi. ma pean ütlema ka seda, et ma olen mõelnud erinevatele projektidele, millest te rääkisite, te rääkisite erinevatest preemialaureaatidest ja muudest edulugudest teadusuuringute rahastamisel ning nelja koma kahe protsendisest ähm, veamäärast jaa, äh, aastate jooksul on siin äh, tõesti edusamme tehtud, aga äh, vigade määr on endiselt liiga suur, sadade miljonite eest on meil vigu kogu selles eelarve täitmise menetluses, ma tean, et Olav on neid vigu avastanud ähm, kindlasti äh, rahastatakse ka tulevikus veel äh, Nobeli äh, preemia laureaate ja me saame kindlasti väga palju head oma rahaga teha, aga me peame vaatama, et kogu menetlus oleks korrektselt ellu rakendatud ja ka täitmisele heakskiidu andmine oleks hästi tehtud. me peame loomulikult keskenduma edulugudele, me tervitame seda lähenemist, aga me peame tagama ka selle, et raha kulutataks korrektselt. ja veamäär on vähenenud Äh, kuid aasta-aastalt, äh, kui asja vaadata, siis me oleme näinud ka tõusu ja me peame seda mm, ka analüüsima me räägime sadadest tuhandetest eurodest, äh, kui me mõtleme sellele eelarvele, mida me haldame, ja me ei saa või ei tohiks lubada rohkem vigu kui ainult miinimum. härra Branniganile ma ütleksin, et tema on tutvustanud meile mõningaid näiteid äh, selles vallas äh, ja Kontrollikoda on äh, pidanud teatud vead siis Olafile edastama edasisteks uurimisteks ja siinkohal on väga oluline mõista seda, et väga paljud nendest teemadest on tõesti väga olulised ja meil on tõsiseid probleeme eelarve ja rahastusvaldkonnas ja vägagi õige on see, et me pöördume Olavi poole edasise juurdluse läbiviimiseks. ja juba on ka leidnud aset sellised uurimised pettuse valdkonnas, aeglaste väljamaksete Äh, teemas ka ja Kontrollikoda on ka öelnud, et seitsmenda raamprogrammiga on olnud palju probleeme, me oleme nendega püüdnud tegeleda ja me oleme saavutanud teatud edusamme, aga kui me liigume Horisont kaks tuhat kahekümne suunal, siis ääretult oluline on see, et me saaksime olla kindlamad selles, et meil on usaldusväärne süsteem. ma kuulsin, et siin räägiti ka personalikuludest. jaa ma ei tea siin, millest inimesed räägivad, ma mõistan, et personalikulud on personalikulud. see ei ole ju raha, mida inimesed tühjatähja peale kulutavad, inimesed ei saa ju seda raha kulustada, kulutada näiteks äh, puhkustele sõitmiseks me, meil on selgemat pilti siinkohal vaja, me peame vaatama, kui palju inimesed tööd teevad, mitu tundi äh, näiteks nädalas ja me peame vaatama, et äh, inimestele makstav töötasu oleks vast-, tuttavuses ka tootlikkusega äh, kontrollkoda on vaadanud ka erinevaid tehinguid äh, ning äh, on toonud välja erinevaid aspekte, mida tuleb edasi uurida. Te olete ka öelnud seda, et mõned mitte Euroopa kasusaajad on ka vead avastanud aga te rääkisite ka äh, laiemalt erinevatest kasusaajatest ja partneritest, kellega me tööd äh, koos teeme. kui me nüüd valimiste suunal äh, sammume, siis väga oluline on mm, jah, kampaania raames rääkida ka selles, et seitsmenda raamprogrammi raames oleme me rahastanud lausa Nobeli preemia laureaate, aga samas on väga oluline see, et me saaksime välja tuua ka selle, et meie rahastamissüsteemis ei ole palju vigu Äh, me oleme nüüd äh, finišisirgele jõudnud ja me peame mõtlema, et mida äh, teha selleks, et tulemusi optimeerida selles vallas, sellepärast et aastal kaks tuhat kakskümmend peab meie tegevus olema parem, paranenud ja Horisont kahe tuhande kahekümne raames samamoodi Äh, ma olen äh, väga tänulikud nende vastustest, mis te mulle juba andnud olete, me oleme rääkinud nendest teemadest juba varasemalt, me oleme rääkinud arvudest ja struktuuridest ja ma olen väga tänulik teiepoolsete vastuste eest äh, mu küsimustele nendes valda, nendes valdkondades kahekümne viie protsendine otsemaksete määr, mille te mm, Horisont kaks tuhat kahekümnal välja pakkusite, sellepärast et selline lihtsustamine aitab meil paremini eelarvet hallata ja kümme kõige kallimat äh, projekti, mis on äh, rahastust saanud, äh, olen ma selle kohta ka juba teilt küsinud aga mulle on jäänud mulje, et mõningad on rahastatud sajaprotsendiliselt, kas see on tõsi või mitte, või on neid summasid kuidagi ümardatud, kas üles või allapoole siis, kas tõesti on tõsi see, et me rahastame sajaprotsendiliselt teatud projekte, sest et enamjaolt Euroopa projektide puhul on ette nähtud siiski ka kaasrahastamise määr? Mm, ja üldiselt ühiste programmide all on meil kaasrahastamise selline lagi ette nähtud äh, ja äh, tahaksingi teada, et äh, milline on teiepoolne selgitu-, selgitus sellele, miks osasid kalleid Euroopa projekte on sajaprotsendiliselt rahastatud. mul on veel üks küsimus. me oleme selle teemal juba varasemalt ka rääkinud ma olen püüdnud saada andmeid riigipõhiselt selle kohta, kui palju kulutatakse teadusuuringutele. aga teie olete andnud meile üldise pildi sellest, kes on kõige suuremad kasusaajad ja meie üldine hinnang maksimumsummade vallas ja üldeelarve osas teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide valdkonnas. ja mina tahaksin teada, kas see on nii ka teistes riikides? Euroopa Liidus on väga oluline see, et teadusuuringute innovatsioonirahasid jagatakse võrdselt üle kogu Euroopa Liidu sest et vastasel korral me rahastame ainult teatud äh, kasusaajaid, kes muutuvad järjest paremaks ja paremaks, aga äh, muud Euroopa Liidu piirkonnad jäävad unarusse, me teame, et äh, finantskriis on väga hullusti mõjunud kogu Euroopa Liidule, aga ta on vähem mõjutanud neid riike, kes on heas olukorras olnud juba pikka aega. ja me teame, et Cambridge, äh, Oxford äh, pidevalt äh, annavad väga häid tulemusi, sellepärast nad saavad iga-aastast rahastust, aga Barcelona ülikool on väga hea näide ka heade saavutustega tippkeskusest aga mulle on jäänud mulje, et kogu seda raha üle kogu Euroopa Liidu ei jagata õiglaselt selleks, et kõik Euroopa Liidu piirkonnad saaksid tipptulemusi äh, toota, kui nii võib öelda ja ma arvan, et me peame ebavõrdsusest siin valdkonnas lahti saama. ma loodan, et, et teil on tõsiseltvõetavaid ettepanekuid, äh, millega meie ette tulla selles vallas. ma loodan, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus äh, on inimesed valmis viima sisse suuri muudatusi sellesse struktuuri, aga me tahame teha selleks seda kõike, et tipptulemused jääksid kestma ja et nendega tuldaks välja ka tulevikus, aitäh! ja suur tänu! juhin tähelepanu sellele, et me peame olema tähel-, tänulikud selle teadusuuringute tipp-, Äh, programmi eest ja me ei pea siin lähtuma mingit äh, olümpiamängude analoogiast. jah. nüüd saab vastuseks sõna härra volinik, palun. Thank you very much uh.... suur aitäh. aitäh, härra Aleksander ma arvan, et täna saan esimest korda öelda ja seda nelja aasta jooksul, et mind süüdistatakse mingis partisanisõjas. nelja aasta jooksul on mind kutsutud sotsiaaldemokraatide, liberaalide juurde, teistessegi fraktsioonidesse ja mitte keegi ei ole mitte kunagi esitanud mulle sellist süüdistust. lubage mul siis väljendada oma üllatust nende sõnade üle Te ju teate, et ma olen käinud teie ja teiste fraktsioonide korraldatud konverentsidel. iga volinik käib oma partei konverentsil, see on ju loomulik ega ole mingi häbiasi. meil ei tohiks olla demoniseeritud parteisid ja siiani oleme teinud ju väga head koostööd. neli aastat olen töötanud koos kõigiga, kõigi Euroopa Parlamendi saadikutega. me ei tee mitte mingit vahet äh, inimeste vahel mul on väga hea meel Lissabonis käia. ka Sotsiaaldemokraatide partei konverentsil. mul on hea meel minna sinna, kuhu kutsutakse ja seetõttu olin ma natuke üllatunud selle üle, mida te mulle ütlesite. teiseks olen ma ka üllatunud selle üle, et te ütlete, et meil on sajaprotsendiline rahastus. ma arvan, et seadus on selline tõepoolest, meil on sajaprotsendine rahastus, me maksame otsekulud äh, ja nendest kakskümmend ja kakskümmend viis protsenti on siis kaudsed kulud. programmis on sellised reeglid ja seetõttu meie käitumine ei ole kuidagi eriline või teistsugune. siis te küsisite liikmesriikide panuste kohta ja selle vastuse te saite tegelikult ka juba kirjalikult, seega ei saa väita, et me ei ole sellele vastanud, me oleme vastanud. me jätkame tööd lihtsustamisega me jätkame tööd kõigi teemadega, mida te siin nimetasite. me oleme viie koma kuuelt protsendilt jõudnud nelja koma kahele, see on tegelikult ju väga hea vigade määra alandamise tulemus. Te ei ole rahul, aga meie tegime oma töö ja seetõttu ma leian, et me oleme ka palju saavutanud. lihtsustamisega on palju töötatud, ei saa öelda, et keegi ei pingutagi. seega ma võin küll öelda, et mulle kuulub ka osa sellest eduloost, mis on nelja aasta jooksul ennast lahti kirjutanud, ma saan küll aru teie kriitilistest märkustest, aga ma ausalt öelda ei näe neid arenguid selliste negatiivsete sammudena. Already finished? Yes, uh, chair. juba lõpetasite, küsib esimees. jah, ma arvan küll tahtsin öelda, et ma olen siin neli aastat olnud. ma olen selgitanud absoluutselt kõiki samme, mida me oleme astunud. me alustasime programmiga, mis ei olnud lihtne, mis oli väga-väga bürokraatlik aga tänase seisuga saavad kõik liikmesriigid aru, et meie programmid on muutunud lihtsamaks, nad on lihtsamad kui äh, riigi tasandi programmid. ka inimesed saavad aru, kui head on teadusuuringute programmid võrreldes teiste programmidega. loomulikult tulen ma siia selleks, et rääkida edulugudest, sest Euroopa vajab edulugusid. Euroopa vajab seda, et räägitaks sellest, millised asjad on hästi läinud. meil on neid, kes Euroopat sõimavad piisavalt, ei ole vaja ka ise sõimata. ja minu töö volinikuna on just nimelt rääkida nendest hästi kulgenud asjadest, edulugudest muidugi me teame, et paljudes asjades võiksime ka rohkem pingutada ja paremini töötada. ma võin muidugi oma vastuse ka poliitilisemalt sõnastada. aga ma ei tulnud ju siia poliitilise üksuse esindajana, vaid ma tulin siia pigem selleks, et küsida, kas meil on asjad paremini kui siis, kui minust äh, sai volinik. jah sest aastal kaks tuhat neliteist oli vigade määr viis koma kuus protsenti, praegu on neli koma kaks. kas äh, teadus on paremal tasemel kui enne? jah. on. seega ma olen hämmingus, ma ei saa päris hästi aru. kolleeg Salafranca. kolleeg Salafranca. Eh, aitäh, lugupeetud esimees kõigepealt ma tänan Kontrollikoja ja komisjoni esindajaid selle eest, et nad täna siia tulid ja meiega rääkisid, aga ka mul on paar märkust. mulle tundub et äh, volinikul on loomulikult õigus poliitilise partei konverentsil äh, osaleda. seitse volinikku on enne olnud Euroopa Parlamendi saadikud, härra Juncker, härra Haan ja teisedki on kõik käinud oma fraktsiooni konverentsil. liberaalide oma just praegu toimus Madridis ja volinik, äh, volinikul on täielik õigus käia konverentsidel, kui ta tahab mina näiteks imetlen väga Jacques Delors'i ja Jacques Delors näiteks käis sotsialistide konverentsidel jah, volinikud on poliitikud, nad on poliitikud, aga nad on andnud äh, ka erapooletuse vande ja nad järgivad seda, sest nad on volinikud. see ei tähenda, et kaoks ära nende side nende poliitilise perega või nende pühendumus sellele poliitilisele perele me peame reaalsusele ikkagi otse silma vaatama ja seda reaalsust õigesti hindama seetõttu on ka väga õige, et volinik meile räägib, milliseid lipulaevaprojekte tema juhtimisel on läbi viidud, sest need tõesti on edulood. volinik on aidanud tuua sellesse sektorisse rohkem raha, tegemist on olulise majandusliku projektiga, mis on ka väga hästi kulgenud ja seetõttu ma leian, et me peamegi rääkima sellest, et teadusuuringuid rahastatakse nüüd rohkem, et meil on väga olulised vähiuuringud ja et vigade määr on vähenemas, isegi kui ta on endiselt liiga suur. ja seetõttu tuleb meil optimeerida personalikulusid ja lisakulusid ja mõelda sellele, milline on nende programmide tegelik tõhusus. mina tahaksin omalt poolt küsida kahte asja esiteks ma vaatasin küsimustikku ja seda osa, kus räägitakse viiest liikmesriigist, ka teie rääkisite neist viiest riigist, viiest riigist ja ma tahaksin küsida, milline osa eelarvest läheb kolmandatele riikidele. kas te saaksite rääkida täpsemalt ka nendest kahest juhtumist, mis anti üle Olafile? mulle tundub, et Olaf uurib tavaliselt aasta lõikes umbes sama palju juhtumeid, enne aasta kolmekümmend kolme, sel aastal kolmekümmend üheksat. kas te räägiksite ka natuke metodoloogiast? kuidas te otsustate, et asi tuleb anda üle Olafile ja milline see menetlus täpsemalt on? ja tegelikult on mul veel üks märkus. õigemini küsimus. kas te saaksite öelda, mida teie arvate, kui palju on need programmid meie tööstuse konkurentsivõimelisemaks muutnud? innovatsioon on väga oluline ja me oleme ju näinud selle programmi raames innovatsiooni rahastamist. mulle tundub, et eelmisel aastal võeti vastu sada kakskümmend kaheksa uut patenti ja enamjaolt tulid nad erasektorist. seitsekümmend üheksa protsenti minu meelest tuli erasektorist ja väike protsent neist olid ka VKE-d. ainult kaheksa protsenti patentidest on, on, on samas avaliku sektori äh, taotlused niisiis, kas te saaksite rääkida, mida te arvate nendest programmidest ja nendest äh, arvulistest näitajatest? me ju teame, et äh, komisjon on oluline kaasrahastaja nii era- kui avalikule sektorile kuid, kuid kaheksa protsenti on avaliku sektori jaoks siiski väga vähe. ja lõpuks tahaksin rääkida punktist kakskümmend kolm, mida ma olen kolleegidega arutanud. siin on minu koduriik esirinnas minu koduriik on üks suuremaid kasusaajaid teadusuuringute programmist ja muidugi on mul hea meel seda näha. aga ma arvan ka, et see tähendab, et tuleb rohkem pingutada, et suurepäraseid tulemusi saavutataks kogu Euroopa Liidus, nii et kõik liikmesriigid saaksid programmides osaleda, et kõik saaksid sellest kasu, see oleks ainult õiglane ma arvan, et äh, tegelikult on positiivne trend täiesti selgelt märgatav, veamäärad avanevad, äh, alanevad ja ma arvan, et nii me liigume ka edasi, aitäh. ja kolleeg ähm, Ayala Sender soovis lühidalt veel sõna võtta. just. esiteks asi ei ole ainult selles, et te käisite seal konverentsil asi ei ole ainult selles, vaid pigem selles, et te tegite selle kohta ka ametliku avalduse. see teeb mulle muret. ma järgin sotsiaalmeediat ja seetõttu avaldas mulle sügavat muljet see, et te sellest konverentsist seal rääkisite, sest sotsiaalmeedia korjas selle üles, aga Oettinger käis samuti konverentsil ja tegi, andis seejärel lubadusi asju parandada seetõttu on väga oluline ikkagi meeles pidada, et volinikud peavad jääma avalikkuse ees neutraalseks, sellepärast et volinikud on poliitiliselt täiesti sõltumatud. see ei tähenda, et ei tohiks eh, oma partei konverentsil käia, see lihtsalt tähendab, et eh, peate ennast sobival moel üleval pidama. Eh, ja mitte unustama, et volinik on alati volinik ja alati sõltumatu ma ütlesin ka härra Oettingeri kohta, et tema käitumine, tema seisukohtade väljendamine ei jäta temast nii head muljet, kui tegelikult võiks. ja kui me mõtleme mineva, mineviku komisjonidele ja volinikele, praegu on meil kakskümmend kaheksa volinikku, varsti on kakskümmend seitse, aga Waterloo lahingut me uuesti läbi teha ei taha. see tähendab seda, et tulevikus võib-olla volinike arv eh, väheneb ja seda saabki vähendada ainult sellepärast, et volinik ei esinda oma riiki ja ta ei esinda poliitilist parteid. aga kui ma vaatan seda, kuidas me lähme raamprogrammilt number seitse Horisont kaks tuhat kahekümnele, siis on see üleminek äärmiselt oluline samm Euroopa, Euroopa töös. vigade määra defineerib muidugi audiitorite, vabandust, kontrollikoda, mitte meie ja seetõttu on oluline, et see üleminekuaeg võimaldaks vigade määra vähendada. ja kui vigade määr ei vähenenud aastatel kaks tuhat kuusteist, seitseteist, siis on see meie jaoks probleem. sel aastal härra Salafranca läheb tegelikult Olafisse veel kuus, kuus juhtumit rohkem kui eelmisel aastal, mis tähendab seda, et asjad ei ole paremini kui enne. Olafi uurimine tähendab seda, et raha kulutatakse rohkem. Olav kulutab raha rohkem kui eelmisel aastal ja seda ei ütle mina, seda ütlevad teie enda peadirektoraadi arvud, seda ütleb Kontrollikoda, seda ütleb Olav. seetõttu ei ole mõtet väita, et aastal kaks tuhat seitseteist olid asjad palju paremini kui aastal kaks tuhat kuusteist, kindlasti mitte. peale selle on oluline aru saada et eh, kui vead on juba kindlaks tehtud, siis tuleb rakendada reegleid eh, nende vigade kaotamiseks. kui need reeglid on nii rasked, et nendest ei saada aru või neid ei suudeta täita, siis tuleb need lihtsamaks teha. lihtsustamine on oluline. ja ma arvan, et ka mitmeaastast finantsraamistikku tuleks eh, lihtsustada. me ei saa lihtsalt öelda, et siin on kakskümmend viis protsenti raha. ja seda projektide puhul, mille koguväärtus on miljoneid eurosid me peame olema kindlad, et seda raha kasutatakse õigesti, et reegleid äh, täidetakse, muidu tekivad ju äärmiselt äh, suured probleemid ja väga suur risk, et vigade määr kasvab veelgi. ja see võib kaasa tuua õiguslikke probleeme. kõige minimaalsemalt toob see kaasa usalduse kaotamise. Euroopa projekt peab olema suunatud eurooplastele ja seetõttu ei tohiks me rahastada ainult kõige suuremaid projekte, kõige suuremaid tegijaid, nemad saavad nagunii raha. Euroopa on ühistöö projekt ja mitte kõik Euroopa nurgad ei ela ühtemoodi hästi, aitäh! tahan äh, tähelepanu juhtida sellele, et voliniku käitumiskoodeksis on kirjas, et nad ei saa täita ametikohti mõnes riiklikus äh, parteis loomulikult ei tohiks äh, eeldada, et volinikud ei äh, tohiks äh, osaleda parteide koosolekutel, me oleme vastupidi rõõmsad selle üle, sellepärast et nemad inimeste seas siis ka räägivad sellest, mis toimub Euroopas, Euroopa idees, see on volinike ülesanne mina hea meelega lähen kõikidele partei koosolekutele, kuhu mind kutsutakse, teised parteid muidugi kahjuks, äh, jumal paraku mind ei kutsu, ma ei tea, miks see nii on, aga igal juhul on see suur äh, šanss Euroopa jaoks, meil on kindlasti vaja volinike poolt äh, sellist panust, aga Brüsselis me eeldame parteiülest ja riikideülest lähenemist ja kuna Portugal ei ole kasusaajate nimekirjas ei esimesel ega teisel kohal, siis mul siin jah, ka sellega suuri probleeme ei ole huvide konflikt on loomulikult alati teemaks ja eks me selliseid küsimuse siis ka vastavalt äh, esitame. variraportöörina mõned küsimused ka minu poolt. see tabel äh, kõige suuremate kasusaajate kohta on huvitav, me teadsime seda juba varemgi, aga kui nüüd seda vaadata, siis on seal äh, tõesti muljetavaldavad kasusaajad Ühendkuningriik on siin peamine kasusaaja, Richard, ähm, kahju küll. ühesõnaga, britid on äh, top kümnes äh, tugevalt ees. Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, äh, jah, arvestades suuri uurimisasutusi, siis see ei ole ka väga üllatav Ühendkuningriigil on top kümnes eh, neli ülikooli. kuidas te näete Briti ülikoolide rolli pärast eh, Brexitit? meie jaoks on see teema oluline sellepärast, et eh, teadusuuringute valdkonnas äh, me peame tõesti paremad palad välja lop-, noppima, mitte tegema siin ühtekuuluvuspoliitikat. et äh, kuidas meil äh, õnnestub ka tulevikus parimad äh, un-, ülikoolid kaasata, ilma et ma siin kuidagi britte hakkaksin eriliselt premeerima pärast Brexitit. ka Šveitsi sõbrad on siin tugevalt esindatud ma olen varem äh, juhtinud äh, tähelepanu sellele, et jah, Šveits on siin nagu netosaaja juba. Šveitsi suursaadikule ma lubasin, et ma seda enam ei ütle, sest väidetavalt see pole enam tõsi. aga ühesõnaga, millisena te näete ka Šveitsi rolli teadusuuringute raamprogrammides? ja mis puudutab äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendite ärakasutamist, siis me näeme, et äh, see vahendite kasutamine on olnud äh, aeglane. teadusuuringute raamprogrammis on äh, vahendite kasutamine kiirem, seal on loomulikult majandusprofid ka kaasatud, aga teadusuuringute raamprogrammis seda raha nii palju ei olegi, Horisont kaks tuhat kakskümmend meeletud summad ja kuidas siis nüüd selgitada seda olukorda? et äh, osalemise määr väheneb. mis on äh, teie arvamus selle kohta ja kol-, kolleeg äh, Ashworth soovib ka küsida ja siis ka härra Tšehhovski ja siis äh, teie vastate, härra volinik. Well, Chairman, thank you very much. You make suur aitäh ja siin kõlanud väga huvitavad äh, teemad, aga me oleme siin eelarve kontrolli komisjon ju ikkagi ja meie peame täna siin äh, tegelema kulude jälgimise ja kontrolliga teadusuuringute valdkonnas. kui mina äh, vaatasin siin lisasid nüüd ja kui ma vaatasin neid näiteid, mis siin olid välja toodud, siis hämmastas mind ja üllatas mind see, et siin eh, tehti seda kõike väga eh, üksikasjalikult, siin vaadati töötajate eh, töötamise graafikut ja üleüldine neljaprotsendiline vigade määr on lausa hämmastav. ma arvasin, et nii suure eelarve puhul ja kui nii detailselt asju lahata, ma arvasin, et see veamäär on suurem ja ma olin šokeeritud, et see nii madal tegelikult on. ja mul oli ka eh, hea meel kuulda nii komisjoni kui kontrollikoja esindajalt seda, et nad rääkisid lihtsustamisest. loomulikult, eh, kontrolli eh, haldamine on väga vajalik selleks, et tagada piisav kontroll eelarve ellurakendamise üle, aga sellega peab käsikäes käima ka halduskulude vähendamine ja mina küsisin selles kontekstis endalt, et milline on lisandväärtus, mida see graafikute üksikasjalik lahkamine meile annab, mis on selle kõige lisandväärtus? Äh, volinik rääkis ähm, äh, rahastamismenetluse ümbervaatamisest ja tal on täiesti õigus, ta rääkis ka ähm, flat rate kuludest ja maksetest ja lihtsustamise kontekstis on see õige tee edasiliikumiseks aga mulle tundus, et me peame mõtlema üle eh, selle, kuidas me asju teadusuuringute valdkonnas teeme, me peame natukene analüüsima seda. me peame vaatama, et me saaksime lisandväärtust oma maja, oma raha eest ja kui me räägime nendest hankeprotsessidest ja, ja projektidest, ja ma arvan, et selles kontekstis äh, ei ole õige hakata lahkama iga töötaja töögraafikut, ajagraafikut, võib-olla oleks natukene üldisem lähenemine mõistlikum, aitäh. kolleeg Štehhovski, palun. suur aitäh, austatud esinaine mina tahaksin äh, kõigepealt teid äh, oma või meie parteipäevale kutsuda, et äh, te ei saaks öelda, et teid ei kutsuta, siis on võimalik ka teatud asju selgitada, eriti just Tšehhi Vabariigis on väga oluline rääkida huvide konfliktidest, meil on suuri probleeme selles valdkonnas ja mitte ainult peaministri kontekstis, vaid ka mujal, aga noh, jätame need naljad kõrvale kui rääkida kontrollidest, siis mina olen tulemustest huvitatud, aga mitte ainult äh, tulemustest, äh, vaid ka kuludest, äh, mis see kontrollitegevus endaga kaasa toob ja mõnikord on need kulud väga kõrged. mõningate kontrollide puhul ma, ma lugesin siin, et Äh, siin töötajad äh, teatud valdkondades või, või osakondades, näiteks finantsosakonnas, olid liigselt koormatud, nad ei ei äh, saanud seetõttu piisavalt hästi oma tööd teha ja nii edasi ja mina leian, et väga hea oleks see, kui me selle kohta lisainformatsiooni saaksime ja Äh, ma tahaksin natukene rohkem informatsiooni ka Šveitsi ja Venemaa kohta ja Norra kohta. kas ka äh, Norra saab äh, raha meie programmist ja nüüd patendid? me teame, et patentidega seoses on menetlused liiga pikad sageli ja patente ka kopeeritakse äh, Äh, enne seda, kui äh, patentide andmise menetlus Euroopa Liidus läbi saab, ja seda siis just eriti Hiina ja, ja Venemaa poolt, ja seetõttu ma tahaksingi teada, kas te oskate midagi öelda selle koha pealt, kuidas seda valdkonda parandada. me investeerime väga palju raha teadusuuringutesse, aga me ei ole siiski suutelised teadusuuringutest äh, kõigele vaatamata piisavalt kasu lõikama. Euroopa äh, Liidus on selles valdkonnas vaja suuremat lisandväärtust saata ja mina olen tulemustest huvitatud ja mitte vigade määraga seotud äh, arvnäitajates, see ei ole praegu oluline. hetkel on oluline teadlasi kaasata, võimaldada neil tegutseda mul on jäänud mulje, et äh, teadusuuringud on kontsentreerunud just Lääne-Euroopasse ja me peame tegema tööd ka selle nimel, et ka Ida-Euroopas saaks teadus edeneda, aitäh! suur tänu ja härra volinik, sõna on teil jällegi. Äh, suur aitäh! kõigepealt alustuseks tahaksin äh, siis hakata vastama erinevatele küsimustele, mis äh, siin küsimuste voorus kõlasid. kõigepealt küsimus, mille esitas härra Salafranco ja mida ma kuulsin ka härra äh, Šeitovski sõnavõtust, see puudutab kolmandaid riike ja nende olulisust. ma tahaksin öelda, et meie kogemused kolmandate riikidega on olnud väga positiivsed ja seda sellepärast, et äh, teadus on üleilmne. Äh, Šveitsi äh, kontekstis võib öelda, et nemad said neli protsenti kogu rahastusest seitsmenda raamprogrammi raames Horisont ähm, ka-, kahekümne, kahe tuhande kahekümne puhul on nad saanud kaks koma kuus protsenti, aga nemad on Nad on maksnud aga kaks koma kolm miljardit juba. Horisont kaks tuhat kahekümne puhul me oleme näinud teatud äh, tasakaalu puudumist, äh, mõned äh, saavad rohkem, kui maksavad, teised jälle vastupidi Euroopa kontekstis me oleme püüdnud seda muuta, et oleks olukord tasakaalus, me tahame, et me, me tahame teha riikidega koostööd, äh, isegi kui kasumit ei saada, seda sellepärast, et see on väga oluline. ning äh, me tahame tagada õiglase tasakaalu äh, ja siis tuleb maksta ka teatud nii-öelda haldustasusid, et seda programmi tuleb ka hallata, aga ainus viis, kuidas me Euroopas saame eralduda teistest maailma osadest, USA-st ja Hiinast, on see, kui äh, me äh, jääme truuks Euroopa avatuse kontseptsioonile, me peame endiselt ütlema, et kõik riigid saavad äh, osaleda, sest me tahame jagada oma kogemusi nendega ja tahame nende kogemustest osa saada ja kui te räägite nendest erinevatest riikidest, siis meil on tegelikult erinevad riiki, kolmandad riigid ja assotsieerunud riigid, kui rääkida Šveitsist, Norrast või Iisraelist siis rääk-, räägime kõrgliigast. ja siis võib rääkida teistest riikidest nagu Ukraina, Tuneesia näiteks Mm, eh, kus me tegelikult tegeleme teadusdiplomaatiaga, aga eh, ka nendes riikides on täiesti võrratuid asju, eh, mida, millest me saame ka kasu lõigata. mina käisin hiljuti Armeenias, kus me nägime võrratut koolivälist projekti, mis on mõeldud lastele teadusvaldkonna edendamiseks ja Eh, see oli, projekt oli nii hea, et eh, Pariisis kopeeriti seda ja, ja, ja lükati ka selline projekt käima. nüüd härra Salafranca küsimus. mis puudutab pettusi, see loomulikult äh, hoiab mind öösiti üleval, ma olen väga mures selle pärast, me toetame täiel määral Olavi poolt tehtud tööd, nagu te äh, ütlesite, siis äh, me äh, nägime, et kahekümne seitsmeteistkümnendal aastal oli kolmkümmend üheksa juhtumit, äh, meeskond ei istu käed rüpes, peadirektor saab sellest ka pikemalt rääkida, tea-, meie teenistused vaatavad praegusel hetkel üle praegust pettusevastast strateegiast, sellepärast et me tahame äh, Mm, jätkata oma pettusevastase võitlusega ja äh, me tahame selle nähtuse vastu võidelda nii äh, palju kui vähegi võimalik, aga te teate ju ise ka, et äh, pettusi ei ole täielikult võimalik ära kaotada, sellepärast et inimloomus on selline, nagu ta on. meie ülesanne on panna paika hea süsteem, meil on üle üheksakümne instrumendi praegu selleks, et avastada neid pettusi aga eh, meie arvates ei ole pettused süstemaatiliselt suurenenud ja see on see sõnum, mille ma tahaksin teile edastada nüüd innovatsioonist rääkides eh, tuleb öelda, et tõsi on see, et eh, patentide valdkonnas avalik sektor ei suuda nii hästi tegutseda kui erasektor, aga meie ülesanne on mõelda selle peale, kuidas avalik ja erasektor kokku tuua patentide valdkonnas. seda sellepärast, et me ei räägi Äh, mitte ainult avaliku sektori, avalikku sektorit puudutavat äh, nähtusest, vaid äh, see on nähtus, mis puudutab mõlemat sektorit ja need mõlemad sektorid peavad seetõttu tegema ka koostööd. proua Jala Sender rääkis veamäära tasemest, mina olen insener. ja mina olen kogu elu numbritega tegelenud härra Brenningmeier võiks öelda, milline on erisus nelja koma ühe ja nelja koma kahe vahel. me olime viie koma kuue juures ja tulime, jõudsime nüüd nelja koma ühe juurde ja sel aastal oleme me liikunud nelja koma ühelt nelja koma kahele. iga matemaatik äh, ütleb teile, et äh, tegelikult neli koma üks äh, ja neli koma kaks on tegelikult suhteliselt üks ja sama. Äh, me ei saa tegelikult öelda, et nüüd on mingi drastiline tõus olnud, ei viie koma kuuelt äh, tuli see veamäär alla nelja koma ühele, nelja koma kahele ja siin tegelikult suurt erinevust ei ole. proua Jara Sender, te ütlesite ka seda, et me peame teatud riike aitama mina arutasin teiega väga põhjalikult seda teemat. me oleme tulnud oma Horisont Euroopa ettepanekus ka välja äh, ettepanekutega suurestada raha, suurendada rahastamist äh, siin vallas. kui ettepanek parlamenti jõudis, siis me arutasime seda teemat, ma mäletan, äh, ja me liikusime summalt, mis jäi alla miljardi summani, mis lõpuks oli kaks miljardit ja eh, viimase nelja aasta jooksul olen ma näinud seda, et väga palju institutsioone, kui minna eh, näiteks Saksamaal mõnda väga heasse asutuse institutsiooni või Barcelonasse, nagu te ka ütlesite, või Ühendkuningriiki, eh, siis võib näha teadlasi, kes seal tööd teevad, aga need teadlased ei ole tegelikult pärit sealsest piirkonnast või, või isegi sealt riigist. Äh, Londoni kuninglik kolledž, äh, tuhat viissada inimest, kes seal töötavad äh, professorite, õpetajatena, ei ole tegelikult Ühendkuningriigi kodanikud, ei, nad on meie koduriikidest. Nad lihtsalt on leidnud, et see asutus on nii hea, et nad tahavad seal töötada Euroopas äh, toimub selline inimeste liikumine ja ma arvan, et me peame nendel asutustel aitama paremaks saada. miks äh, ma siis laiendamisele keskendun, seda sellepärast, et kui Max Planck läheks, läheb Portugali äh, nagu äh, no näiteks äh, kui Porto ülikooli juures avatada, avatakse haru, Äh, äh, siis äh, juhtub see, et sakslased tulevad Portosse, portugallased lähevad Saksamaale ja see on väga oluline, me peame investeerima sellesse, et tippteadus ja tippteaduse tegemise kohad laieneksid me oleme alati ka öelnud, et me peame struktuurifondidega paremat tööd tegema. ja nagu te teate, siis me panime paika tippteaduse märgise, seal of excellency ja Äh, äh, see oli mõeldud selleks, et kui keegi Horisont kaks tuhat kahekümnest seda raha ei saa, saaks pöörduda äh, horisont, struktuurifondide juurde ja saaks sealt raha. alguses ei läinud see projekt väga hästi käima, kuid nüüd on tulemused palju paremad, Horisont Euro-, Euroopa osas me laiendame seda märgist nüüd Marie Curie'le ja teistele programmidele ka. ja ma tahtsin selle ka siinkohal välja tuua proua Gressle eh, Teie esitasite küsimuse peamiste kaasusaajate kohta, Brexiti ja Ühendkuningriigi ülikoolide kohta. ma arvan, et eh, te teate, et mina usun, et eh, milline see lahendus ka olema saab, mm, mille me lõpuks paika paneme, siis kõigele vaatamata teadusuuringute programm vajab Ühendkuningriiki ja Ühendkuningriik vajab meie programmi ja seetõttu me peame leidma viisi, kuidas tulevikus koostööd teha. me peame välja töötama programmi, mis kaasab ka Ühendkuningriigi, aga see ei sõltu ainult meist siin saalis, ei, see sõltub suuresti eh, sellest, eh, milline üldlepe saavutatakse aga kui vaadata nüüd arve, siis on võimalik näha, et Ühendkuningriik on meie üks põhipartnereid ja kui mina äh, Briti teadlastega äh, räägin, siis ma näen, et nemad ka mõistavad, et meie oleme nende teaduse edendamiseks väga olulised, nad ei saa äh, toime tulla ilma meieta ja see kehtib ka vastupidi. horisondi raames on meil ka ettepanek tehtud ja me oleme väga selgesõnalised olnud assotsieerunud riikide küsimuses kui äh, mõni riik tahab olla assotsieerunud äh, liige, siis äh, kõik maksavad nõutud summad, muuhulgas ka haldustasud, mis on mõeldud Euroopa Komisjonile selleks, et seda programmi töös hoida. ma arvan, et see saab alati olema nii, kui me tahame tipptasemel programme ja seda me ju tahame siis äh, tuleb aidata ka neid riike, kes praegu ei ole väga heal tasemel ja aidata neid ülespoole liikuda. aga me peame äh, need tipptegijad siiski ka äh, tipus hoidma. see on see, mis on väga oluline, see on see, mis aitab meil Nobeli, Nobeli preemiaid saada. see on see, mis aitab meil tõesti olukorda ja, ja asju muuta ja kui äh, nüüd rääkida edumäärast, siis ma arvan, et me oleme äh, äh, Horisont Euroopa valdkonnas, kui me, tähendab, kui me saame seal oma eesmärgid täidetud, siis me suudame ka veamäära osas edu saavutada. meil on varasemalt probleemiks olnud see, et piisavalt ei ole olnud raha iga hea projekti jaoks teine asi on nüüd see, et me peame mõtlema, kuidas me struktuurifondidega moos, rohkem koostööd saame teha. kui me ei leia piisavalt kanaleid tegemaks koostööd struktuurifondidega, siis me ei eh, suuda edukad olla näiteks teatud eh, Hispaania piirkonnas võib olla väga hea projekt, kes pöördub meie poole, aga keda me kahjuks toetada ei saa, siis ma arvan, et struktuurifond peaks neid toetama ja me peame selle nimel koostööd tegema ja see aitab meil e, edu e, määra ka suurendada e, või edukuse määra ja see on varasemalt olnud probleemiks ja inimestel tekib küsimus, et kui edu saavutamise tõenäosus on nii väike, miks ma üldse vaeva peaksin siis kõige sellega nägema? kui me saame sada miljardit, siis ma usun, et me suudame neid tulemusi ka parandada Äh, meil on esimene faas ja teine faas, nagu te teate. Äh, ehk siis äh, tuleb läbida kaks faasi, et see toetus saada. ja see oli demotiveeriv inimeste jaoks, nad alustasid esimese faasiga, nad olid motiveeritud, aga siis lõpuks pärast teist faasi nad ei saanudki seda toetust. selles valdkonnas me peame midagi ära tegema. härra Hashworth, suur aitäh nende kommentaaride eest. ma arvan, et need kommentaarid ähm, äh, toovad mind tagasi selle juurde, mida me tegelikult siin täna arutame. me tahame mm, vastutust äh, näha ja me tahame selle tagamiseks võimalikult palju ära teha aga me räägime aga vigadest, mida inimesed teevad ja enamus nendest vigadest on tegelikult täiesti ausad vead. Äh, mõned inimesed näidavad, näiteks mm, täidavad reisikulude avaldusi ja ka ajavad avaldused seegi, mõned näiteks äh, kasutavad vale metoodikat äh, mingi asja arvutamiseks. ja kui vaadata täpselt, kus need veod aset on leidnud, siis äh, enamjaolt teevad vigu just uued kasusaajad ja VKE-d Eh, kui me tahame eh, nullprotsendist veamäära, siis võiks öelda, et eh, need inimesed, kes ei ole kunagi varem selles menetluses osalenud, ei peaks üldse meie poole pöördumagi. see oleks lahenduseks, siis me saaksime null protsenti, aga sellist lahendust mina näha ei taha, mina tahan, et ka uued tulijad tuleksid meie juurde, nagu Hashword ka ütles, siis nad tulevad jah. ja, ja, ja siis nad loomulikult teevad ka aruandluses ja paperimajanduses vigu mulle tundub, et mõnikord me vaatame seda kõike ja ütleme kohe, et kõik need inimesed tahavad nüüd petta meid. ei, ei, tegelikult see nii ei ole. meil on üks projekt Tansaanias ja sellega oli suuri probleeme. raamatupidamist ei tehtud õigesti ära, kuluaruanded ei saadetud, aga meie peadirektoraadi inimesed äh, järgisid seda, mida äh, inimesed seal külades tegid, seal aidati inimesi, kes olid väga vaesed ja inimesed käisid tõesti külast külasse ja aitasid neid kohalikke. ja kui rääkida nende inimestega, kes seal Tansaanias kohapeal käisid neid kohalikke aitama, siis nemad ütlevad, et, et need kohalikud tegelikult tegid väga head tööd, aga lihtsalt aruandlusega läks natukene halvasti ja ma arvan, et me peaksime äh, vaatama medali mõlemat külge. ja me peame mõistma, et inimesed mõnikord tõesti teevad äh, raamatupidamise arvestuses vigu, aga samas nad äh, tegelevad projektidega, programmidega, mis tõesti muudavad inimeste elusid. ma tahtsin seda teile siin mainida. ja härra Hashworth, me tõesti püüame Mm, teha tööd selle nimel, et me saaksime teha väljamakseid ühtsete summadena, lampsammidena ja siis äh, võib-olla on ka vigasid vähem. ma arvan, et sellega ongi küsimused nüüd ammendunud. ma saadan teile vastuse riikide kohta äh, ja selle kohta, kui palju keegi on saanud. Äh, jah, ma umbes tean, kui palju on Šveits ja Iisrael saanud, Norra kohta mul neid andmeid hetkel ei ole ja ma äh, saadan need andmed kirjalikult härra Salafrankale suur aitäh, proua esinaine, teile nende kommentaaride eest, mis puudutab osalemist partei konverentsidel või kongressidel. suur aitäh, ma hindan seda väga kõrgelt minu arvates on väga oluline osaleda ja olla sotsiaalselt aktiivne. ma loodan, et me ei hakka demoniseerima parteisid, äh, sest et see oleks väga halb demokraatia jaoks, aitäh. jah, ähm, suur tänu. mul ei ole mingisugust probleemi nende volinike ülesastumistega üritustel, mis on avalikud, mul on rohkem äh, probleeme selliste üritustega, mis ei ole avalikud Te juba siin organiseerite teatavaid äh, üritusi, ma ei hakka nüüd siin detailidesse minema, aga me saame aru, et tehakse juba tulevikuplaane. nii et minu probleem ei ole mitte see, mida ma näen, vaid mida ma ei näe. Äh, suur tänu selle arutelu eest, edulugude eest. üks küsimus veel meil oli äh, Saksamaal arutelu äh, tehisintellekti teemal. Google on siin äh, juhtivas rollis, kus üks kolmandik USA teatavate ülikoolide üliõpilastest, lõpetajatest lähevad Google'isse sellele alale tööle, isegi kuni pooled. ja kui me räägime tehisintellektist, siis me räägime siin arvutite võimekusest. Euroopas asjad nii head ei ole. kui palju oleks vaja vahendeid, et Euroopa arvutite võimekust tõsta? ja veel üks teema. näiteks tulevad professorid ja äh, ütlevad, et te peate meile riiklikult palka maksma, pensionit maksma, aga meie teadustöö tulemus, see leiab kasutust äh, erasektoris. ja kuidas teie sellesse äh, suhtute, mis peaks teie arvates juhtuma, et me tulevikus selles vallas äh, paremaid tulemusi saaksime? rohkem sõnavõtte või sõnavõtusoove siin ei ole, nii et kuna meil aega on, siis ma võtangi endale võimaluse need tulevikku suunatud küsimused esitada. suur tänu, esinaine. ma arvan, et äh, kaks äh, aspekti on väga olulised, kui me räägime teaduse tulevikust, kõigepealt tehisintellekt ja teiseks äh, kvanttehnoloogia. on kaks võimalust, kuidas edasi minna selles vallas. esiteks ähm, regulatsioon, õigusaktid ja paljud ütlevad, et tehisintellekti vallas me juba oleme regulatsioonis äh, juhtivad. ja nad ütlevad, et tehisintellekt on nagu äh, riigi kontrollitud vahend, aga meie nii ei arva. me võime olla juhtrollis, luues sellist äh, õigusloomet, mis äh, aitab luua tehisintellekti inimkonna heaks. me soovime sellist tehisintellekti, mis meid toetab, mis meid äh, inimolenditena täiendab. ja millised poliitilised otsused me siis peame tegema järgmise parlamendi mandaadi aja jooksul, sest me räägime siin ju tulevikust aga ka praeguses parlamendis me peame võtma selle suuna, et me soovime tehisintellekti inimestele, me soovime sellist tehisintellekti, mis meid abistab. ja kui te selle suuna paika panete, siis äh, teadlased tulevad meiega kaasa, teadlased ootavad seda poliitilist otsust. Äh, teiseks, andmed tehisintellekt on üldise eesmärgiga tehnoloogia, nii nagu demokraatia on üldise eesmärgi tehnoloogia. võtmetähtsusega on siin andmed. ma olen olnud neli aastat volinik ja esimest korda, kui ma kuulsin niivõrd palju head Euroopa kohta, siis see oli siis, kui käsitleti andmekaitse üldmäärust, andmed, äh, see võrdub meie enda väärikusega. kui me loome tehisintellekti, mis on äh, üldeesmärgi tehnoloogia, siis tuleb tagada, et need andmed, millel äh, see tehisintellekt põhineb, on erapooletu ja ta on juhitav. ja kui nüüd rääkida, et kes juhib õigusloome vallas, äh, siis see on Euroopa ja see on väga hea, aga me ei ole juhtivad investeeringute valdkonnas, nii nagu te ka varasemas kommentaaris ütlesite. ja selles vallas on väga raske saada juhtrolli, äh, on raske, kui on ettevõtted Apple ja Google, äh, Apple'i väärtus on nüüd üks triljon. Nad võivad investeerida rohkem kui valitsused. ja meil tuleb jätkata äh, oma investeeringutega, aga me teame, millised on meie piirangud. kui Tim Cook äh, tuleb siia, siis ta teab, et äh, ükskõik, äh, mis tehisintellektist saab, see sõltub lõpuks sellest regulatiivsest standardist, mis me Euroopas paika paneme. ja praegu on Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline ajahetk. parlamendi liikmetel on tõesti võimalus kujundada tulevikku kõik vaatavad äh, Euroopasse ja see on väga huvitav, sellepärast et äh, Euroopal on siin oma mõjuefekt. ma tahaksin Horisont äh, Euroopas näha sellist missioonipõhist teadust, mis liigub selles suunas. ma ütlen näiteks kvanttehnoloogiale meil on äh, tehisintellekt ühelt poolt, kvanttehnoloogia teiselt poolt ja ma arvan, et see kvanttehnoloogia on veelgi olulisem kui tehisintellekt. tehisintellekt äh, võib olla ükskõik, äh, mis algoritmide või andmetega paika pannakse, aga kvanttehnoloogia on paradigma muutus. ühesõnaga füüsikast rääkides nüüd, mul on siin laud, veeklaas ma tean, kuidas äh, on nende asjade klassikalised füüsilised äh, omadused, aga kui nüüd minna mikro- ja nanotasandile, siis see, kuidas need asjad käituvad, on hoopis äh, midagi muud kui see, mida me silmaga näeme. vabandust, et ma nüüd jälle siin mingi eduloo sisse toon, aga Delftis, mitte ka väga kaugel siit, on üks esimesi kvantarvuteid ja seal üks töötaja ütles mulle et äh, on nii palju probleeme, mida ei ole võimalik äh, täna lahendada isegi kõige kiirema arvutiga. mõningaid äh, probleeme ei ole võimalik lahendada kiirusega, need probleemid tuleb lahendada teisiti, mis ei seisne selles, et arvutused peavad olema väga kiired, vaid kõik sõltub osakestest, kaks osakest samal ajal, see ongi kvanttehnoloogia, seal on mini-mini osakesed, mis võivad käituda samal ajal erinevalt. ja meil on ka seda intellektuaalselt äh, raske mõista ja isegi teadlastel on seda raske mõista aga kui me nii kaugele jõuame, siis on võimalik lahendada neid probleeme, mida me täna ei ole võimelised äh, lahendama, sellepärast et äh, teatud äh, tehted ei vaja mitte kiiret arvutuskäiku, vaid on vaja ka osakesi, kus oleks erinev käitumine sees. nii et kvanttehnoloogia on samuti väga oluline näiteks praegu noored võivad küsida, et kuidas oli elu enne internetti ja viiskümmend aastat äh, hiljem küsivad äh, kindlasti inimesed, et kuidas oli elu äh, enne kvanttehnoloogial põhinevaid arvuteid. arvatavasti meil ei saa olema sama palju raha kui suurtel eraettevõtetel, konglomeraatidel, aga meil on teadlased ja me kindlasti peame neid hindama, neisse investeerima teadusprogrammide kaudu, aitäh! suur tänu ja härra Brennikmaier, palun! aitäh! Part uh, to your question uh, how to deal with uh... mis puudutab teie küsimust ja projektidelt kasumi teenimist, siis äh, mina arvan, et äh, oluline on tähele panna ka kontrollikoja raportit, mis puudutab EIT-d, sest EIT Budapestis toob kaasa innovatsiooni ja see innovatsioon jõuab ka turgudele. ma arvan, et see on kõige olulisem. ja me võime tähele panna, et USA ja Euroopa lähenemine on väga erinev selles suhtes, et, et MIT on täiesti erakätes aga Euroopas on innovatsioonikeskus Euroopa Tehnoloogia Instituut ikkagi ju avaliku sektori oma. ja peale selle on oluline teha ka seda vahet, et Euroopa algatuste võimekus tuua turule innovatsiooni on ikkagi suhteliselt madal ja nõrk me näeme küll, et Euroopa Tehnoloogia Instituut püüab seda olukorda parandada ja Kontrollikoda on omalt poolt algatanud äh, VKE-de ja innovatsiooni auditi, mille eesmärgiks on saada rohkem infot selle kohta, mis Euroopas toimub ja mis saaks Euroopat aidata. aga sealjuures paneme me tähele, et äh, kui meil on olemas edukad idufirmad, välja arvatud selles faasis, mida te juba kirjeldasite, siis äh, juhtub nii, et äh, suuremad tegijad äh, ostavad idufirma lihtsalt äh, võileivaraha eest ära. ehk siis teisisõnu, me elame maailmas, kus innovatsioon ja selle arendamine on küll väga tähtsad, aga samas on turg selline, et see on Euroopale ohtlik. ma tahaksin osutada ka meie äh, briifingudokumendile ja lihtsustamisalasele aruandele, sest äh, me oleme nimetatud dokumentides pööranud äh, suurt tähelepanu regionaalsele mõjule, regional spread, mis on väga oluline selles suhtes, et ühest küljest on olemas tugev tahe innovatsiooni ja teadusuuringute tulemusi jaotada üle kogu Euroopa, kuid teisest küljest ju räägiti ka seda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend puudutab äh, parimaid tulemusi, mis võib samuti olla abiks äh, parimate projektide jaotamisel üle Euroopa. aga oma briifingu dokumendis ja eriaruandes me ka ütlesime, et äh, tegelikult peaksid Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tõukefondid olema omavahel ühendatud. nii et sellega toetataks äh, parimate tulemuste saavutamist ja kaasataks rohkem äh, liikmesriike. aga teisest küljest ma arvan ka seda, et äh, Horisont kaks tuhat tuhat äh, kakskümmend võibki olla kasulik mitmetele liikmesriikidele. kui me vaatame praegu neid liikmesriike, kus äh, tulemused on nõrgad, siis esimene küsimus on taotluste vähendamine. ja teie, proua Kressler, ka ütlesite, üks äh, selliste programmide ohukohti on see, et tihti nad ebaõnnestuvad me võime ju öelda, et äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend on süüdi selles, et äh, projektide edukuse määr on nii madal. paljud inimesed lihtsalt tunnevad, et nad peaksid Horisont kaks tuhat kakskümmend taotluse esitama, aga teisest küljest on individuaalse teadusuuringu hind väga kõrge, kui keegi taotleb äh, granti, kui ta on teadlane, taotleb granti, siis on see väga kallis seetõttu on paljudes riikides probleem isegi taotluste esitamisega, neid ei esitata, sest äh, need on, nende esitamine on liiga kallis. ja teiseks äh, on ka edukuse määr madal väga mitmetes riikides. seda on näha nii raamprogramm seitsme, Horisont kaks tuhat kahekümne ja ka Horisont Euroopa puhul. tegelikult oleks vaja ka programme hea äh, teadustöö käivitamiseks ma mõtlesin voliniku palvel ka selle peale, mis vahe on siis äh, vigade määral neli koma üks ja neli koma kaks, ma pean silmas selle ja eelmise aasta tulemusi, õigemini aastaid kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. meie metodoloogia näitab seda, nagu ma ka ütlesin sissejuhatuses et tegelikult on vigade määr peatükk viie puhul kahanenud. aastal kaks tuhat neliteist oli vigade määr viis koma kuus protsenti ja nüüd on see napilt üle nelja protsendi, mis näitab seda, et vigade määr on kahanemas ja see on oluline ka Kontrollikoja arvates kes enne tegi negatiivse avalduse, aga nüüd on ära märkinud vigade määra vähenemise ja ka Horisont kaks tuhat kakskümmend edu. statistilisest seisukohast tuleb aga öelda seda, et neli koma ühe ja neli koma kahe vaheline erinevus ei ole statistiliselt oluline. kui me tahame statistiliselt olulist erinevust, siis see peaks olema ikkagi vähemalt üks protsent või rohkem. aga kõige olulisem on üleminek raamprogrammilt seitse Horisont kaks tuhat kahekümnele. on kahetsusväärne, et kui me anname teada ainult kahest kolmandikust vigadest, vabandust, kaks kolmandikku meie vigadest on pärit ikkagi perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, aitäh teile! ja suur aitäh ja nüüd lõpetuseks annan sõna taas raportöörile, palun tehke võimalikult lühidalt. aitäh! tegemist on olnud äh, väga olulise ja huvitava mõttevahetusega me oleme saanud teada palju uut. ning kui ma alguses sõna võtsin, siis ma rääkisin asjadest, mis mulle väga ei meeldi ja ma küsisin ka küsimusi näiteks Horisont Euroopa kohta, selle kohta, kuhu meie töö üldse tulevikus liigub. mida me saame teha et äh, siis, kui Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend asendatakse, kaoksid need probleemid, mis meil praegu on. ja seetõttu mulle meeldisid väga ka saadud vastused, sest äh, me tegelikult saime teada, mismoodi lahendada juba tuvastatud probleeme. see puudutab nii Euroopa institutsioonide töötajaid kui ka teiste institutsioonide töötajaid. tõepoolest personalikulud on üks äh, probleem, nende arvestamine on keeruline, sest täita tuleb mitmeid äh, blankette ja sealjuures tuleb blanketid äh, täita sidusal moel. samuti on probleeme kolmandate riikidega. ja seetõttu ma loodan, et me saame oma head koostööd jätkata. peale selle on ka praegused tugevad teaduskeskused põhilised eh, rahasaajad ja see on nii sellepärast, et sinna koonduvad Euroopa parimad teadlased, nad teevad akadeemilist eh, uurimistööd, see on Euroopale väga oluline. ma ei räägi ainult Max Plancki instituudist vaid ka teistest institutsioonidest, vabandust, instituutidest ja teadlaste rühmadest. näiteks Portugalis on üks teadlaste rühm, mis samuti väärib teadusraha. siis on meil veel Barcelona ülikool, aga tegelikult võiksid esile tõusta ka teised Hispaania ülikoolid, sest ka nemad väärivad rohkem tähelepanu ja kui me võrdleme seda olukorda olümpiamängudega, siis ei ole see võrdlus päris kohane, sest tähtis ei ole mitte osavõtt, vaid ikkagi poodiumi koht. suur aitäh, sellega me oleme jõudnud kuulamise lõpuni, suur aitäh, härra Brenningmaa ja härra volinik ja kui me nüüd rohkem ei kohtu enam, siis tahaksin äh, tänada teid mõlemad hea koostöö eest, aga loodetavasti kohtume me siiski veel. suur aitäh! ja palju edu teile teie tulevastes tegevustes. liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number viisteist juurde, milleks on arvamuse projekt parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingute sätete rakendamise kohta. härra Štekovski, palun rääkige senikaua, kuni ma ära olen. Až sen, že budu mluvit tak dlouho, dokud nepřijdete, tak myslím si, že milí překladatelé má suur aitäh! kdy uslyšíte jenom český jazyk. Ne, pojďme k tématu a buďme... Aitäh! me peaksime nüüd kõik äh, muutuma palju tõsisemaks ja arutama algatusraportit. Äh, AFCO resolutsiooni ettepanekut, mis on meile väga oluline sest ma arvan, et kui me tahame käivitada tõsist diskussiooni Euroopa Liidu reformimise üle, siis eh, tuleb siis tuleb seda ka teha, aga ma saan aru, et praegu lahkub äh, volinik ja tema kaaskond saalist, et me saaksime jätkata. niisiis, äh, me peame mõtlema sellele, kuidas Euroopa Liidu reformimist tõsiselt arutada ja selleks, et see õnnestuks, tuleb meil kõigepealt teha kõik, mida me suudame, et saavutada vajalikke tulemusi meie lähtepunktiks on Euroopa Parlamendi üle toimuv demokraatlik kontroll. vabandust, Euroopa Parlamendi teostatav demokraatlik eh, kontroll. tihti tulevad eh, probleemid sellest, et mitte keegi ei püüa parandada praegust olukorda, ei püüa aru saada, mis on Euroopa Parlamendi roll. Euroopa Parlamendi roll on muuhulgas teostada demokraatlikku kontrolli teiste institutsioonide üle ja see on väga oluline roll, see on üks tema peamisi rolle, sest see on demokraatliku protsessi üks osa. see on oluline ka Euroopa kodanikele, kes meid siia valisid on väga suur vahe erinevate liikmesriikide vahel ja seetõttu peaks Euroopa Parlamendi praegu tööd, teostatav demokraatlik kontroll paranema ja olema tõhusam. kahjuks ei ole selles dokumendis, mida me täna arutame, mitte mingit edasiminekut, siin lihtsalt konstateeritakse fakte kuid ei tehta reaalseid ettepanekuid. räägitakse küll sellest, et meil on eelarve üle kontroll. aga ma arvan, et näiteks eelarve on niivõrd tähtis instrument, et sellele heakskiidu andmine, selle kontrollimine peaks olema peaks olema midagi sellist, mille abil me saame ka komisjoni paremini kontrollima, kontrollida. ja kas see teile meeldib või mitte, on tegemist ikkagi väga tugeva instrumendiga, väga hea võimalusega. Euroopa Komisjon, Kontrollikoda ja Euroopa Parlament, neil kõigil on eelarvega seotud roll ja nad peavad seda täitma millised on siis need organid, kes ei võta seda praegu arvesse? ja mis siis juhtub, kui seda arvesse ei võeta? nõukogu ei ole meie arvamust võtnud aastate jooksul arvesse ei ole arvestanud eh, ex-post demokraatliku kontrolliga, mis meie eelarvesüsteemis on ette nähtud. ja seetõttu on eh, loobunud tegemast konkreetseid ettepanekuid. ma tahaksin siinkohal öelda eh, konkreetsemalt, et me peaksime eelarve täitmisele pöörama suuremat tähelepanu ja tegema seda sellepärast, et Euroopa kodanikud ju teavad, et parlamendil on olemas see kontrolli võimalus Euroopa Komisjonil on aga päris tihti äh, huvide konfliktid selle tõttu, et seal istuvad inimesed, kes on pärit äh, kindlatest liikmesriikidest ja äh, seetõttu seetõttu tuleb meelde tuletada ka seda, et proua Gretu ütles, et tegemist on üldsegi liikmesriikide probleemidega, see aga ei ole tõsi. kõneleja räägib niivõrd kirglikult, et tõlk, kes seda tõlgib prantsuse keelde, ei suuda kõike edasi anda. niisiis, me peame mõtlema eelarve täitmisele me peame mõtlema sanktsioonidele, mida kohaldada, kui Euroopa Parlamendi äh, seisukohaga ei arvestata. seitseteist protsenti, ütleb kõneleja, on äh, siis see erinevus Euroopa Parlamendi ja komisjoni arvamuse vahel. aga Euroopa kodanik tahab teada, mida me siin ikkagi teeme. ja seetõttu peab Euroopa Komisjon andma aru ja paremini e, tuleb hinnata Euroopa e, programme, sünergiat erinevate programmide vahel ja seda, milline on Euroopa poliitika tegelik väärtus. meil tuleks rohkem sekkuda ka poliitika ettevalmistamisse eriti mis puudutab ühist haldamist. meil on ka selliseid valdkondi, mis praegu toimivad väga halvasti ja viimaseks tahaksin ma rääkida parteide rahastamisest. viimase perioodi jooksul oli meil maksimaalne läbipaistvus tagatud, et pettusi vältida ja et vältida mõjutusi kolmandatest riikidest ja ma arvan, et me peaksime pöörama suuremat tähelepanu nii Venemaa kui Hiina mõjudele, sest nii Venemaa kui Hiina ilmselt äh, tahavad Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi mõjutada. Euroopa Komisjon võib siin mängida väga olulist rolli. tänan, et andsite nii palju aega raporti tutvustamiseks. suur tänu. jah, siin on tõesti plahvatusohtlikud äh, teemad <clears throat> ja ma vabandan siinkohal ka selle saali temperatuuri pärast. Äh, tehnikud äh, on kogu aeg kättesaamatud, ma ei tea, võib-olla nanovaldkonnas või nanotasandil ma olen juba surnud. igal juhul ma tõesti väga vabandan, ma ei tea, kuidas on olukord just tõlkide kabiinides. ma hea meelega katkestaksin koosoleku aga meil on nii palju päevakorrapunkte, et me peame siin siiski jätkama. ja just nimelt nii. jah, ka täna pärastlõunal. ja nüüd äh, komisjoni nimel saab sõna proua Rosa, palun uh,. Thank you, Mr Chair, thank you. aitäh, härra Fer-, suur tänu ka teile, raportöör Šadovski tegemist on olulise arvamusega, mis käsitleb ennekõike iga-aastast eelarve täitmise kontrollimenetlust. me arvame, et see menetlus suurendab äh, läbipaistvust, aruandekohustust ja on äh, oluline osa olemasolevast kontrollimehhanismist. kõik need äh, tugevad Ähm, jõulised avaldused, mis puudutavad komisjoni peadirektoraati, selle töötajaid ja nii edasi, äh, kõik äh, need äh, märkused on olulised, et me saaksime tugevdada finantsdistsipliini. ka mina leian, et on väga oluline selgitada, kuidas Euroopa Liidu eelarve abil täidetakse Euroopa Liidu poliitikat ja saavutatakse tulemusi. ilma, et ma hakkaksin detailsemalt lahkama seda aruannet tahaksin ma öelda seda, et äh, programmide täitmine ja nende hindamine on, on väga olulised, muutuvad järjest olulisemaks ja ma arvan, et selles valdkonnas äh, teeme ka väga head tööd. Euroopa Liidu eelarvel, äh, eelarvega on seotud tulemusindikaatorid, mis on väga selged, aga teie ettepanekule vastuseks on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku tulemusindikaatoreid veelgi tõhustada järgmises äh, uues mitmeaastases finantsraamistikus ehk MFF-is. MFF näeb ette ka integreeritud aruandluse ja see pakett hõlmab kogu informatsiooni, mida on aruannete koostamiseks vaja ja ka kogu informatsiooni, mis on vajalik äh, maksumaksjatele ja kodanikele sest tõepoolest, praegu on vaja selgitada rohkem kui kunagi varem mitte ainult seda, mida me eelarvega teeme, kuidas me seda raha kulutame, vaid ka milliseid tulemusi me selle abil saavutame. komisjon peab eelarve täitmise menetlust väga oluliseks ja osaleb aktiivselt kõigis selle etappides, nii nõukogus kui parlamendis. pärast ehm, eelarve täitmise heakskiitu analüüsivad komisjoni talitused kõiki soovitusi ja annavad hiljem aru sellest, milliseid soovitusi arvestati ja milliseid arvestatakse tulevikus. näiteks järgmise MFF-i plaanides on Euroopa Parlamendi soovitusi arvestatud ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ühised jõupingutused kannavad vilja, kuivõrd Kontrollikoda ütles oma iga-aastases aruandes, et Euroopa Liidu finantshaldamine kulgeb nüüd palju tõhusamalt kui minevikus volinik Ottinger ütles, et eh, heakskiidu menetlust on tõhustatud minevikus saadud õppetundide põhjal ja tulevikus on ta veelgi parem. loomulikult eh, tahame me, et finantshaldamine Euroopa Liidus oleks tugev ja teeme kõike, et eh, seda eesmärki saavutada, aitäh teile! jaa, herzlichen Dank, dann möchte ich noch bekannt geben. suur tänu! annan teada, et neljas detsember neliteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja seitsmendal jaanuaril hakkame tegelema arvamuse projektiga edasi ja AFCO komisjon, juhtivkomisjon käsitleb seda teemat kahekümne teisel jaanuaril. ja nüüd, kui päevakorrapunkt number kuusteist, raportööriks on härra Marinescu, kes siin ka esitleb nüüd oma raportit, palun Thank you, president. You know about cold. Äh, suur tänu, esinaine. mis puudutab äh, külma, siis see on energiatõhusus. kliimamuutus, võitlus kliimamuutuste vastu. ja rohelised kindlasti rõõmustavad siin selle üle. esinaine siin on tegemist äh, väga huvitava dokumendiga, te lugesite seda, seal on kõik statistika ja muud äh, andmed sees. ma tahaksin lühidalt öelda kahte asja. esiteks, mis puudutab nüüd äh, Euroopa prokuröri ametit, siis kõik liikmesriigid peaksid tegema seal äh, koostööd, et äh, võidelda edukalt äh, pettuste ja muude selliste ilmingute vastu. ma arvan, et me peame liikmesriike julgustama ja ärgitama sellisele koostööle. ja teiseks digitaliseerimine. ma arvan, et see on väga oluline küsimus. meil tuleb äh, pettureid jälitada, aga samas tuleb ka pettusi ennetada. see on kõige olulisem, sellepärast et niimoodi on võimalik äh, säästa raha ja aega ja teisi kulusid, mis kaasnevad äh, pettusevastase võitlusega. ja nüüd ma arvan, et äh, tehnoloogilise edu olukorras digitaliseerumise ajastul on veelgi lihtsam vastavaid projekte rakendada. me saame alustada ettepanekutest, rakendamisest, maksetest. kõik peaks äh, põhinema digitaalsel toel. on mõned liikmesriigid, äh, mis seda teevad, väga vähesed. ja mina teen ettepaneku et Euroopa Komisjon tuleks välja raamistikuga, mis näeks ette rakendamise kõikides liikmesriikides. loomulikult on äh, teatavaid äh, probleeme, on äh, mõningad jah, avaliku hanke direktiivid ja nii edasi, aga meil oleks võimalik niimoodi palju raha säästa, suur tänu! tänan! ja variraportööridest Parts Staes, palun tänan, austatud kolleeg. mina tegelikult äh, variraportöör ei ole, aga meie variraportöör palus mul ette lugeda selle, mis ta siia kirja pani. kõigepealt ta soovib tänada kolleeg Marineskut selle arvamuse eest. me kõik teame, et äh, iga aasta me saame need äh, raportid, mis küll sisuliselt on suhteliselt samad, aga need annavad siiski hea ülevaate meile siin parlamendis. me toome välja kõige olulisemad äh, teemad Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vallas. ja käesoleva aruande kohta võib öelda, et see ei erine eriti eelmiste aastate omadest, aga üks äh, erinevus siiski on. me oleme siin oma mandaadi aja lõpus. ja me saame anda tagasivaate möödunud viiele aastale ja mõelda sellele, milliste probleemidega me hakkame edaspidi silmitsi seisma. siin on äh, toimunud mitmeid äh, parendusi finantshuvide kaitse ja pettusevastase võitluse valdkonnas. näiteks äh, prokuratuur, äh, vilepuhujaid puudutavad äh, määrused äh,, eksante tingimuslikkus. kolleeg Javor on arvamusel, et äh, ühele punktile ei pööratud tähelepanu, nimelt korruptsioonivastane võitlus kaks tuhat üksteist võttis Euroopa Komisjon vastu korruptsioonivastase võitluse paketi, mille eesmärgiks oli äh, rünnata seda ilmingut äh, tõesti nii-öelda algallikas, aga nüüd äh, väga palju muutunud ei ole siiski. Euroopa Liidu osalus GRECO-s on endiselt piiratud korruptsiooniraportit enam ei esitata, sellest on loobutud. ja eriti just äh, käibemaksupettus ja muud piiriülesed pettused, mis on seotud äh, korruptsiooniga, õlmitsevad endiselt edasi ja see võib negatiivselt mõjutada Euroopa Liidu finantshuve. tihtipeale Euroopa Liidu vahendite kasutamisega liikmesriikides on seotud korruptsioon. kolleeg Javor esitab äh, vastavad muudatusettepanekud või vähemalt äh, teeb ettepaneku viia sisse eraldi rubriik korruptsiooni kohta, et seda ilmingut paremini analüüsida ja juhtida tähelepanu nendele probleemidele, mis ikka veel eksisteerivad see peaks olema ka teatav suunis järgmisele parlamendile ja ka Euroopa Komisjonile, mis alustab oma tööd järgmise aasta sügisel. Neil peab olema selline ülevaatlik raport, millest nad lähtuvad oma töös. kolleeg Javor esitab seega vastavad muudatusettepanekud omalt poolt muus osas ta hindab seda teksti väga heaks, aga käibemaksupettus, uuriv ajakirjandus, Olav, need on teemad, mis on tema jaoks olulised, nii et äh, seda oleks kolleeg Javor kõike öelnud, kui ta oleks siin täna saanud olla. tänan, soovin ka omalt poolt midagi öelda, teen omalt poolt ka muudatusettepanekud Olavi töötajaid äh, puudutab äh, eriti just IT-süsteem, mis korralikult ei toimi. ja see on tõesti meie Achilleuse kand. ja seal IT-süsteemis võivad teatud juhtumid täiesti ära kaduda. nii et meil on vaja kiireloomuliselt äh, saada rohkem infot selle puudujäägi mõjude kohta. ja kui nüüd vaadata Olavi aruannet siis meil äh, ei ole terminoloogia sidus, meil ei ole terminoloogia aastate lõikes võrreldav ja siin äh, mul on ka mõned äh, soovid, mis puudutavad Olafi poolset pettuste avastamise tööd. ma tean, et PIF põhineb ühel komisjoni dokumendil, aga meil on vaja tõesti äh, juhtida tähelepanu äh, nendele parandustele, mis tuleb teha Olavi töös ja struktuuris. hankemenetlus on loomulikult meie jaoks väga tähtis teema, nagu alati, tuleb vaadata, mida meil on seal võimalik äh, teha. liikmesriikides on tavalised hankemenetlused, neid tuleb paremini kontrollida võib-olla keegi tegeleb ka võltsitud dokumentidega veel, aga üldiselt on petturid äh, palju nupukamad, nad äh, võltsivad äh, hankeid ja moonutavad konkurentsi, pööravad kõik selle nagu pea peale, mida on soovitud Euroopa Liidu hangetega saavutada. rohkem keegi sõna ei soovi nii et annan äh, sõna proua Hoffmannile Olafist, palun. Äh, suur tänu, esinaine. suur tänu raportöörile härra Marineskule selle väga hea põhjaliku äh, raporti projekti eest ja jätkan inglise keeles me oleme väga tänulikud äh, raportöörile, kus ta on juhtinud äh, tähelepanu mitmetele komisjoni algatustele aastast kaks tuhat seitseteist, mis olid suunatud äh, korruptsiooni ja pettuste vastasele võitlusele, kus Olavi ja justiitspeadirektoraadiga teeme me kõik äh, selleks, et äh, kaks tuhat kakskümmend äh, oleks meil uus faas toimiv, loodame siin ka parlamendi toele. Te mainisite ka uut avastamissüsteemi, mis toimib hästi ja ECRIS programmi on ka võimalik kasutada pettustevastaseks võitluseks järgmises MFF-is ja komisjoni seisukohast on tõesti väga oluline, et meil oleks ühendunud selline pettustevastase võitluse programm. üldiselt ma tahaksin äh, kommenteerida veel ühte aspekti, mida praegu ei ole veel tõstatatud, me oleme tänulikud selle eest, et härra Marinescu tutvustas väga olulist elementi nimelt, äh, et äh, avastused äh, ehk nende juhtumite avastamise arv on tihtipeale seotud töö kvaliteedi kasvuga, mitte tingimata siis pettuste arvu kasvuga, nii et tõesti neid erinevaid elemente tuleb siin arvestada ja on väga oluline, et te oma raportis juhite tähelepanu ka liikmesriikide äh, pettuste avastamise võimekusele. ja kui nüüd tulla tagasi nende punktide juurde, mida teie mainisite oma sõnavõtus, siis meie Euroopa Komisjoni poolt oleme loomulikult äh, digitaliseerumise tugevdamise poolt, eriti mis puudutab äh, avalikke hankemenetlusi ja võtame teie soovitusi täielikult arvesse. meil on äh, hankedirektiivide raamistik paigas ja TG Gro koos liikmesriikidega panustab digitaliseerumise tugevdamisele ja see on kindlasti väga oluline element, et võidelda pettuste vastu avalike hangete sektoris. kuulasin tähelepanelikult seda, mida ütles härra Staes korruptsioonivastase võitluse kohta. meil on olnud äh, arutelu sel teemal, et miks äh, Euroopa Komisjon ei äh, tulnud välja korruptsioonivastase võitluse raportiga. komisjon otsustas selle põletava küsimusega tegeleda Euroopa poolaasta raames ja seal on meil olnud tõesti mõningast edu, liikmesriigid ka tegelevad sellega, aga ma olen nõus äh, et see on teema, kus me peame olema väga nõudlikud, peame tegema tihedat koostööd liikmesriikidega ja olema nendega tõesti ka karmid, ma olen teiega täiesti nõus ja Olafi jaoks kahtlemata on korruptsioonivastane võitlus väga oluline. me tihtipeale läheme üritustele koos liikmesriikidega, et äh, edendada võitlust korruptsiooni vastu. nüüd äh, tulles tagasi proua Kressle märkuste juurde te mainisite OCM-i, meie uut äh, IT-süsteemi, mis on meie uus äh, juhtumi haldamise süsteem Olafis. ei ole saladus, et meil selle süsteemiga on teatavaid äh, probleeme ja meie uus peadirektor härra Idele on seda ka tunnistanud, aga me tõesti väga pingutame, et see süsteem hakkaks paremini tööle. ja tõesti äh, juhtkond tegeleb selle teemaga tõsiselt ja proua Kressle, kui te esitate vastavad muudatusettepanekud, äh, loomulikult me äh, võtame neid arvesse Te mainisite ka terminoloogia mitte siduvust. PIFi raport, Olavi raport põhinevad ka erinevatel andmetel. Olavis me lähtume juhtumi haldussüsteemist ja PIF tegeleb siis liikmesriikidelt saadud andmete analüüsiga. Need andmed puudutavad siis pettusi Need, need on erinevad lähenemised, millega tuleb arvestada. üldiselt äh, oleme me tänulikud äh, selle raporti eest ja meil on hea meel, et parlament pöörab iga aasta tähelepanu sellele teemale. jääme ootama ära head koostööd raportööriga ja kogu teie komisjoniga ja ootame muudatusettepanekuid. proua Hoffmann, ma tahaksin öelda, et minu kriitika erineva terminoloogia osas ei puudutanud Olafit ja Biffi võrdluses, vaid äh, Olafit äh, ennast. Äh, teatav terminoloogia on muutunud, näiteks investigations concluded, investigations closed, kas siin on mõeldud sama? Te mainisite andmepanka ETIs, kas te teate, kui palju seal konkreetselt andmeid on juhuslikult? Personally I don't know isiklikult ma ei tea, aga võib-olla härra Mišlik äh, teab. Uh, ah, ah, okay. Uh, well, we, we had a meeting. I mean, DG Batch is. is tege-, äh, Putk on vastutav, me kohtusime nendega hiljuti ja ETIS-e äh, paneel ütles, et neil on kaheksa juhtumit ja kuus on endiselt veel äh, käimas, nii et see on uus protseduur ja koostöö toimib äh, eelarve peadirektoraadiga väga hästi ja Etise paneel mängib siin olulist rolli, te ilmselt teate, et siin on tegemist sisemise komisjoni süsteemiga, kus äh, Euroopa kohus siis ütles, et äh, seal rikutakse teatavat äh, inimeste ärakuulamise õigust ja nüüd meil on eetilise paneel äh,, uus äh, menetlus ja neil on mitmed äh, väga olulised äh, juhtumid praegu käsil ja koostöö toimib väga hästi äh,. suur tänu. kas raportöör soovib lõppsõna äh, öelda? kõneleja mikrofonita, tõlgid ei kuula tänan äh, kommentaaride eest. mis puudutab korruptsioonivastase võitluse peatükki, siis äh, võime selle sisse võtta koos teie muudatusettepanekutega ja ootan parandusettepanekuid muudatusettepanekute kaudu ja ma arvan, et sellest tuleb hea raport, aitäh! suur tänu muudatusettepanekute esitamise tähka, et kahekümne kuues november neliteist null null ja kolmeteistkümnendal detsembril tegeleme selle teemaga uuesti siin komisjonis. suur tänu info eest ja suur tänu arutelu eest. nüüd päevakorrapunkt number seitseteist. esinaine mikrofonita, tõlgid jälle ei kuule vabandust, raportöör ei ole siin kohal, seetõttu teen ise kokkuvõtte mõningatest punktidest. juhin tähelepanu sellega, et meil on siin tegemist oma komisjoni arvamusega, mis me esitame juhtivale komisjonile, rahanduskomisjonile, see puudutab Euroopa Valuutafondi loomist. me soovime ESM-i Euroopa stabiilsusmehhanismi mis loodi kriisi ajal ja väljaspool Euroopa Liidu õigust, siis Euroopa Liidu õigusesse üle võtta, räägime Eurotsooni stabiilsusest, ühenduse õigustikus, ESM loodi kaks tuhat kaksteist valitsusevahelise lepinguna ja kaks aastat hiljem nõudis Euroopa Parlament, et ESM võetakse üle Euroopa Liidu õigustikku ja et tal oleks ka äh, aruandluskohustus. see nõudmine siis edastati komisjoni nõukogule, sellega liitusid liikmesriigid, Saksamaal, Prantsusmaal võeti vastu vastavad deklaratsioonid ja nüüd me tegelemegi selle arvamuse projektiga. raportöör tervitab, et siin täidetakse käesolevaga Euroopa Parlamendi pikaajaline nõudmine, äh, tugevdatakse ESM-i aruandluskohustust. raportöör pakub välja, et kontrollikoja ülesandeid, äh, pädevusi tuleks tugevdada ja et äh, parlamendil oleks siin ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise pädevus. Euroopa Parlament peaks olema kaasatud Euroopa Valuutafondi direktori ametisse nimetamisesse ja iga aasta tuleks Euroopa Valuutafondil esitada aruanne Euroopa Parlamendile ja olengi oma sõnavõtu lõpetanud, sõnavõtusoove siin mul ei ole. annan sõna siin härra Kronborgsile ECFIN-i peadirektoraadist ja palun. Good morning, ladies and gentlemen, thank tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh mulle sõna andmast. Äh, proua esinaine, komisjon tervitab äh, seda raportit ja on täiesti nõus, mis siin dokumendis on ära toodud, äh, mis räägib ühenduse meetodi kasutamist, äh, see on väga oluline Majandus- ja Rahandusliidu reformi edasiviimiseks äh, ja ESM-i demokraatliku legitiimsuse suurendamiseks ja selle alumuse projekti vastusena tahaksime tuua välja mõningad konkreetsed punktid ma arvan, et väga oluline on Euroopa Kontrollikoja raportit mainida, seda on punktides viis, kaheksa, üheksa ära toodud siin dokumendis ja põhjenduspunkt kuuskümmend neli eh, komisjonipoolse seadusloomelisest ettepanekust tegelikult mainib ka eh, seda, et mm, kontrollikoda eh, teostab oma pädevusi täiel määral koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga ja Mm, me peame vaatama ka seda, kuidas äh, kontrollikoja rolli saaks meie ettepaneku kontekstis paremini ellu rakendada. mis äh, puudutab äh, väliste aud-, audiitorite asendamist, siis sellega seoses tahaksime öelda ühte asja, nimelt me usume, et nende roll peaks säilima, võttes arvesse asjaolu, et ESM äh, rahastamisplatvormina äh, toimib äh, rahvusvahelistel finantsturgudel ning selle raamatupidamine ja aruandlus peab olema piisavalt objektiivselt hinnatud selleks, et investeerijad või investorid saaksid olla kindlad ESM-i ähm, tegevuse korrapäralisuses Mm, ja Euroopa Keskpanga puhul ja riiklike keskpankade puhul on sama menetlus ette nähtud, mis puudutab parlamendi enda rolli Äh, tegevdirektori äh, ametisse määramisel, siis äh, artikkel seitse statuudist ütleb, et nõukogu tõesti on kohustatud konsulteerima Euroopa Parlamendiga sellise ameti määramise küsimuses ja parlament saab mängida siin väga olulist rolli. ja aruandluskohustuse küsimuses punktid kümme, üksteist ja kaksteist arvamusest räägivad sellest, me tahame öelda, et komisjon on oma ettepaneku eh, teinud aruandlusnõuete põhjal, mis on juba olemas ja millega parlament on olnud ka nõus eh, teise seadusandluse raames, näiteks eh, mm, ühtse mm, järelevalvemehhanismi alane seadusandlus ja parlament saab ka konfidentsiaalseid kuulamisi korraldada selleks, et ta saaks kontrollijana oma rolli mängida, aitäh! suur aitäh! ja nüüd muudatusettepanekud, kuupäev on kahekümne esimene november, milleks nad tuleb esitada, ehk siis homme juba kell neliteist null null on tähtaeg ja kolmeteistkümnendal detsembril tegeleme uuesti selle arvamusega siin komisjonis, suur aitäh! sellega oleme selle päevakorrapunkti arutamise lõpetanud, suur aitäh kõigile ja meil on üks probleem nüüd ka. kas me saame jätkata? jaa, suurepärane, see on küll väga tore No, no, we, we go ahead. Ja, wir wissen, dass wir sie. Äh, me teame, äh, et äh, me tegelikult panime mm, kella kaheteistkümneks selle viimase päevakorrapunkti kirja, aga me saame vist jätkata. kes meil siin kohal on? eelarve peadirektoraadist on härra Kopman kohal. jah, ta on siiski teil veel äh, teisi äh, külalisi ka veel siin ei ole. Äh, mistõttu jah, me siiski peame tegema pausi senikaua, kui me külalised siia jõuavad ja tegelikult on ajakava väga keeruline alati paika panna selliselt, et mingeid lünke ei tekiks. Äh, ähm, ja niipea, kui meie külalised kohale jõuavad, äh, liigume me edasi selle väga olulise teema juurde, mis puudutab huvide konflikti. Äh, ja me peame siis arutama, kuidas komisjon artiklit kuuskümmend üks ellu rakendab ja senikaua, kuni meie külalised äh, siia jõuavad, äh, teeme väikese pausi. ja wir nehmen unsere Beratungen nach kurzer Unterbrechung. nii, nüüd peale väikest pausi alustame taas uuesti tööga. ning äh, tervitan äh, siin äh, uut peadirektorit eelarve valdkonnas. suur tänu, et te siia tulite. härra Sebert on siin ka Regio peadirektoraadist ja proua Poihmann ei ole veel siia küll jõudnud, aga teie esindate Agrit, siis vist ma ei saanud sellest päris hästi aru. Eh, Regio peadirektoraati väga hea, eh, tööhõive peadirektoraat ja põllumajandus peadirektoraati eh, proua Bauchmanni veel siin ei ole, nii. ja liigume nüüd edasi, artikkel kuuskümmend üks Äh, ja me räägime siin erinevatest isikutest, ka riiklikest ametivõimudest mis tahes tasandil, mis on seotud eelarve täitmisega ähm, otsese ja jagatud eelarve täitmise menetluses äh, ja äh, siin on öeldud, et siin ei tohi tekkida huvide konflikti äh, osapoolte Euroopa Liidu huvide vahel tuleb ähm, hoiduda äh, huvide konfliktist ähm, tegevuse käigus või mis tahes sellisest olukorrast, mida võib tõlgendada huvide konfliktina. kui on huvide konflikt, milles on kaasatud eh, riikliku eh, asutuse töötaja, eh, siis see inimene peab oma ülemusele sellest rääkima. kui see oht valitseb, siis kõnealune isik peab edastama selle küsimuse oma ülemusele Äh, kes peab kirjalikult äh, kinnitama seda, kas äh, huvide konflikt eksisteerib või mitte ja kui huvide konflikt on, siis tuleb tagada see, et kõnealune isik peatab oma tegevuse selle juhtumiga seoses ja riiklik osapool peab tagama selle, et vastavalt kehtivale seadusele võetakse tarvitusele kõik vajalikud tegevused. kolmandaks, äh, huvide konflikte on siis, kui äh, Äh, finantsaktori või teise mm, osapoole tegevus on sattunud ohtu äh, perekondlikel põhjustel, majandushuvide tõttu äh, või muudel otseste või kaudsete mm, põhjuste tõttu. see puudutas siis artiklit kuuskümmend üks ja nüüd on uus osa siin selles artiklis just see, et siia on kaasatud ka riik, riiklikud asutused ja me oleme mures sellepärast, et mõned liikmesriigid äh, on olukorras, kus äh, on tulnud seda äh, artiklit kohaldada, aga seda ei ole tehtud ja me tahamegi teada, mida komisjon teeb selleks, et seda artiklit kohaldada. ja meil mõlguvad meeles ka mõningad näited, aga tegelik loomulikult on äh, siin tegemist suure väljakutsega, mis puudutab erinevaid liikmesriike ja nüüd me istume siin väga jahedas saalis koos ja äh, annangi sõna esimesele sõnavõtjale, kes teist esimesena sõna soovib, palun. Äh, suur aitäh, proua Gressle, selle sissejuhatava sõnavõtu eest, suur aitäh, et andsite meile võimaluse kõnelda reeglitest uues finantsmääruses, mis puudutavad huvide konflikti, ma leppisin kolleegidega kokku selles, et mina annan teile ülevaate selle kohta, milline on meie üldine nägemus sellel te-, sellest teemast ja millised on komisjoni ja riiklike osapoolte kohustused selle teemaga seoses. ja seetõttu, kui te olete nõus, siis mm, ma tutvustan oma esitlus teile, äh, mis äh, räägib siis äh, või näitab, milline on meie nägemus asjadest ning kõigepealt räägin sellest finantsmäärusest, mis kehtis enne teist augustit sellel aastal. seda sellepärast, et meil on praegu pooleliolevaid kaasuseid või juhtumeid, millele see dokument kehtib ja seda te mainisite ka, nagu te näete siis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta finantsmäärus ei eh, kehtinud eh, otseselt jagatud eelarve täitmisele ja sellega seonduvatele huvide konfliktidele, aga oluline on siinkohal mainida seda, et eh, see ütles siiski, et liikmesriigid pidid tagama piisavad sisesed kontrollisüsteemid, mis peavad piisavalt suutma tegeleda ka võimalike huvide konfliktidega ning mm, peaksid olema suutelised ka neid ära hoidma artik-, artikkel kolmkümmend kaks lõike kolm ja artikkel viiskümmend üheksa lõige neli on siinkohal väga olulised kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta finantsmäärusest. edasi. avaliku hanke eeskirjad artik-, artikkel kakskümmend neli äh, direktiivist kaks tuhat neliteist murd kakskümmend neli kehtib ka liikmesriikidele ja kohustas neid ähm, hoidumast huvide konfliktidest äh, avalike hangete valdkonnas ja väga huvitav on ka see, et see direktiiv tegelikult hõlmab äh, ka olukorrad, mis puudutavad näilisi huvide konflikte ning mm, kehtib nii otsestele kui kaudsetele isiklikele huvidele. lisaks sellele tuleb öelda, et konkreetsed kohustused äh, jagatud eelarve täitmise reeglistikus olid ka toona ebapaigas, ühissätete määrusest tulenes see, äh, artikkel viis lõige kolm, artikkel kolmkümmend viis ja äh, artikkel kolmkümmend kaheksa lõige viis on siinkohal olulised kui me räägime jagatud eelarve täitmisest või eelarve täitmisest koostöös liikmesriikidega ja kui vaadata põllumajanduspoliitika valdkonda, äh, siis äh, siin on komisjoni delegeeritud ähm, õigusakt aastast kaks tuhat kaheksateist, mis puudutab äh, maksvaid asutusi, makseasutusi. ja mina leian, et olukord, mis valitses enne teist augustit kaks tuhat kaheksateist, äh, oli selline, kus meil olid juba konkreetsed reeglid paigas äh, ja nüüd see uus finantsmäärus, äh, mis on jõustunud, liigub nendelt reeglitelt veelgi kaugemale edasi ja kodifitseerib need reeglid keskseteks reegliteks, mis kehtib finantsjuhtimisele ja valdkonnale Euroopa Liidus Te juba tsiteerisite siin seda kõike ja mina seetõttu sellel teemal väga pikalt ei peatu, aga teisel augustil jõustusid äh, uued reeglid mm, operatiivses plaanis ja täielikult äh, jõustuvad nad esimesel jaanuaril ja te viitasite ka artiklile kuuskümmend üks, äh, kus on ära toodud huvide konfliktiga seonduvad peamised reeglid. mina tahaksin nüüd Mm, tuua välja siinkohal uued elemendid, äh, mis tuginevad nendele asjadele, mida ma juba mainisin. Äh, määratluses, kui me räägime huvide konfliktist, äh, mm, on uus osa mul alla joonitud ja see puudutab kaudseid isiklikke huve. ja mis puudutab äh, osalejaid, keda see kõik puudutab, eh, siis eh, oluline on eh, rõhutada seda, et mis tahes riikliku tasandi ametivõimud on ka nüüd selle uue määrusega kaetud. ja see puudutab nüüd ka jagatud eelarve täitmist ja seetõttu ma arvan, et on väga oluline arvesse võtta seda, et finantsmääruses äh, Ähm, äh, äh, määratletakse nüüd ära täpsemalt see, keda need reeglid puudutavad või kellele need reeglid kehtivad. väga oluline on see, et äh, oluline on teha kõik selleks, et hoida ära huvide konflikte mis võivad tuua kaasa äh, rahade haldamise ebaseaduslikkuse. ja äh, see on ära toodud selle artikli esimeses osas äh, ja mis on nüüd siin uut? uut on siin see, et juhul, kui huvide konflikt võib esile kerkida, esile kerkida peavad osapooled võtma tarvitusele vajalikke meetmeid selleks, et neid ära hoida. ja ma arvan, et äh, see järgmine on nüüd seotud avalike hankereeglitega. nimelt on kohustus võtta vajalikke meetmeid selleks, et tegeleda olukordadega, mis äh, võivad äh, näida huvide konfliktidena siin on nüüd konkreetne uus nõue kõikidele osapooltele tegutseda selleks, et tegeleda äh, selliste olukordadega, mis võiksid jätta mulje, et tegemist on äh, huvide konfliktiga. ja siin on lisatud inglisekeelne sõna objectively ehk siis äh, peab olema mingi alus, millelt tekib see mulje, et võib esineda huvide konflikt. edasi, kui nüüd liikuda edasi kohustuste vallas, siis äh, proua esinaine on siin juba sellest ka rääkinud, kui riikliku ametivõimu töötaja on kaasatud, siis kehtivad teatud reeglid, see on nüüd väga hästi kodifitseeritud ja kuna teie sellest juba rääkisite, siis ma seda üle kordama ei hakka. ja nüüd kokkuvõtvalt tahaksin öelda järgnevat. mis on siis artiklis kuuskümmend üks uut? huvide konflikti määratlus on uuesti sõnastatud, see Eh, hõlmab nüüd eh, mis muud otsest või kaudset isiklikku huvi ka. lisaks sellele eh, on kaetud rohkem olukordi, nii et kohaldamisala on laiendatud. siin räägitakse ka olukordadest, mida objektiivselt võib näha kui huvide konflikti ning seda reguleerimisala on laiendatud ka jagatud eelarve täitmisele ning Äh, ka sellele, et äh, riiklikud ametivõimud peavad mis tahes tasandil ähm, hoidma ära äh, ja haldama huvide konflikte ja ma arvan, et see näitlikustab Euroopa Liidu reeglistikku selles valdkonnas, mille üle hääletas ka Euroopa Parlament ja see on väga oluline mm, selle töö kontekstis, mida liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament või Euroopa Liit peavad tegema. nüüd liiguksin natukene edasi huvide konflikti küsimuses. Äh, see teema on pandud vastavusse nüüd riigihangete direktiiviga, äh, aga mm, siin nüüd rõhutatakse seda, et äh, see peab olema objektiivselt kontrollitav. toon näiteks ühe näite sellest, näiteks seos inimese vahel, kes langetavad, inimeste vahel, kes langetavad rahastamisotsuseid. ma arvan, et need täpsustused on väga äh, olulised selleks, et hinnata mingeid konkreetseid juhtumeid, millest te võib-olla mm, huvitatud olete mõiste, mis puudutab või määratlus, mis puudutab äh, otsest või kaudset isiklikku huvi äh, on midagi, mida nüüd tuleb analüüsida. Äh, see on äh, nüüd laiem määratlus, kui see varasem määratlus oli, seal räägiti mis tahes muust jagatud huvist. ja need, kes finantsmäärust on nüüd uurinud lähemalt, näevad, et siin on võetud arvesse seda, ka, millised on need põhjused, mis võivad tekitada huvide konflikti ja need on laiendatud, siia on lisatud emotsioon või siia on lisatud majandushuvid, perekondlik taust ja muu sarnane. ja see artikkel äh, käsitleb seda teemat vägagi põhjalikult äh, kes on kaasatud jagatud eelarve täitmisega, väga oluline on see, et siia on nüüd kaasatud riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi äh, asutused, nende äh, töötajad äh, ja ka valitsus. see hõlmab nii ettevalmistavat tööd, ähm, sätete täitmist ja riiklikud ametivõimud lisati siia kolmepoolsetel läbirääkimistel selle komisjoni palvel ja äh, see hõlmas vägagi selgelt ka valitsuse liikmeid. ma arvan, et see aitab äh, meil tagada seda, et reguleerimisalaga on kõik selge. kokkuvõtvalt võib öelda, et äh, väga oluline on siinkohal panna paika, millised on liikmesriikide komisjoni äh, vastutusalad selliste võimalike olukordade haldamisel. liikmesriigid äh, peavad paika panema äh, asutusesisesed kontrollisüsteemid, mis tagavad huvide konflikti ärahoidmise või esile kerkinud huvide konfliktide haldamise ja olukordade auditeerimise. teiseks Äh, on vaja paika panna ennetavad meetmed, äh, nagu näiteks äh, deklaratsioonide süsteem, mis mõnedes liikmesriikides on juba selleks, et kinnitada, et huvide konflikt puudub, lisaks varade deklaratsioonid. kolmandaks tuleb tagada, et süsteemid on tagatud selliselt või paika pandud selliselt, et kui huvide konflikt aset leiab, siis vajalikke meetmeid ka tarvitusele võetaks. ehk siis liikmesriikidel on nende uute reeglite kohaselt sellised kohustused nüüd paika pandud, aga see ei tähenda, et komisjonil kohustusi ei ole, ei hoopiski mitte, komisjonil on ka omad kohustused komisjon peab jälgima seda, et riiklikud süsteemid oleksid vastavuses Euroopa Liidu nõuetega meie viime läbi riskipõhiseid äh, liikmesriikide kontrollsüsteemide auditeid äh, ja selle käigus me hindame neid meetmeid, äh, mis liikmesriigid on oma süsteemides paika pannud huvide konfliktide haldamisel ja kui vajadus peaks tekkima, siis me oleme kohustatud ka tarvitusele võtma vajalikke meetmeid selleks, et Euroopa Liidu eelarvet kaitsta Äh, näiteks on võimalik äh, makset peatada äh, või korrektsioone kohaldada, kui kohaldatava õiguse rikkumine on aset leidnud. meie mõistame, millised vastutused komisjonile ka selles protsessis langevad. mis nüüd edasi saab? nagu ma ütlesin, siis see uus määrus on hiljuti jõustunud ja osa sellest veel ei olegi ellu rakendunud. väga oluline on aga tagada see, et üle kogu Euroopa Liidu liikmesriigi tasandil ja ka kohalikul tasandil see uus määrus tõesti ellu rakendatakse. mida me siis selleks teeme? me anname omalt poolt nõu riiklikele asutustele selleks, et tagada, et ähm, kontrolliasutused äh, teaksid, äh, millised on nende uued kohustused. me oleme paika pannud kohtumised üheteistkümnendaks, kaheteistkümnendaks ja kolmeteistkümnendaks äh, detsembriks. me tuletame liikmesriikidele meelde, millised on nende kohustused Eh, selleks, et vaadata, kas olemasolevad süsteemid eh, on piisavalt hästi paika pandud selleks, et eh, uute mm, kohustustega sammu pidada ja kui see ei ole nii, siis tuleb riiklikke süsteeme kohaldada teiseks ma pean ütlema, et komisjon kindlasti jälgib konkreetseid juhtumeid, mis esile kerkivad meie audit projekteerimise käigus äh, või äh, teiste osapoolte läbi viidud tegevuse käigus ja me kindlasti hindame ja analüüsime erinevaid esile kerkinud juhtumeid väga hoolega. me jätkame auditite läbiviimisega äh, äh auditeid äh, on ka varasemalt läbi viidud huvide äh, konflikti äh, valdkonnas, aga nüüd me peame oma auditite läbiviimise metoodikat natukene kohandama, ajakohastama ja seda selleks, et mm, olla ka kindlad, et me saaksime kontrollida seda, mida liikmesriigid siin valdkonnas teevad ja loomulikult komisjon on valmis ka informeerima ja teavitama Euroopa Parlamenti sellest, mis selles valdkonnas aset leiab. aitäh! jaa, soweit so schlecht. ja pole viga. see oli tõesti kõige kallim juriidiline tõlgendus mida ma oma elus olen näinud. no ühesõnaga, me teame, et meil on probleem ja me käime nüüd ümber selle nagu ümber palava pudru. osades liikmesriikides on poliitikutel äh, ettevõtted või neil on perekonnaliikmetel ettevõtted ja siis äh, meil on juhtum, kus ühel äh, perekonnaliikmel oli täielik juurdepääs Euroopa Liidu rahadele. Te ütlesite, et üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal detsembril toimub koosolek, see on meeletus oluline ja toetame seda, aga asi ei ole ju selles, et liikmesriigid ja ametiasutused ei äh, teaks seda, et nad ei oleks kursis sellega, et see oleks äh, nagu üleöö tekkinud mingi probleem seal on tegu äh, süsteemidega, mis äh, põhinevad just sellele, et seda huvide konflikti ongi võimalik ära kasutada. mida te teete nendel ilmselgetel juhtumitel? me ei oleks äh, seda sätet ju vastu võtnud, kui varem juba ei olnud, oleks olnud neid juhtumeid, kus huvide konflikti kasutatakse ära selleks, et äh, hankida endale Euroopa rahasid äh, näiteks hankemenetlustes. kui vaadata neid hankemenetlusi, siis äh, mitmed on olnud äh, manipuleeritud, kui väljenduda pehmelt. ühesõnaga, kõiki neid pettusi ei ole võimalik avaldada meil ei ole siin tegemist mitte juhusliku lihtsalt sellise tahtmatu tegevusega, vaid äh, tõesti teadliku pettusega. ja see säte huvide konflikti kohta on meil sees, sellepärast et sellised juhtumid on. me ei taha siin rohkem aega kaotada, sellepärast et äh, muidu äh, meil tulevad äh, soovimatud arengud, me oleme andnud komisjonile õigusliku vahendi, me arvasime, et see peaks juba praegu olema, aga me kogu aeg jooksime nagu peaga vastu sama seina. nii et see üksteist kuni kaksteist detsember, see on kena, aga te võiksite ka kohe tegutseda, kui te tahaksite, palun. tänan. ütlen selgelt, et me võtame seda teemat väga tõsiselt ja ma ei taha, et kellelgi oleks siin mulje, nagu komisjon ei äh, tegutseks siin energeetiliselt ja proaktiivselt. selgelt tuleb öelda, et need äh, reeglid peavad olema juurutatud riiklikes kontrollisüsteemides ja liidu raamistik on nii-öelda esimene kaitseliin ja uus finantsmäärus, seda tuleb ka vastavalt siis äh, hinnata ja vajadusel tugevdada. meil tuleb loomulikult äh, töötada väga intensiivselt liikmesriikidega, tagamaks, et nad tõesti seda teevad ja seda tööd me ka teeme. seda esiteks ja nüüd teiseks, natuke liiga vara on äh, praegu öelda veel aga me tulevikus äh, saame hinnata, kas äh, liikmesriigid on viinud läbi auditeid äh, vastavalt kontrollimaks, et need süsteemid toimivad nii, nagu nad toimima peaksid. ja me omalt poolt viime ka läbi auditeid. ja kolmandaks, te ütlesite, et on mitmesuguseid individuaalseid juhtumeid, millest paljud inimesed on teadlikud, mida ajakirjanduses on käsitletud ja loomulikult me võtame neid juhtumeid väga tõsiselt. on üks juhtum, et mitte siin äh, tõesti äh, ähmaseks jääda, see puudutab ühte teatud poliitikut liikmesriigis äh, ja siin on komisjoni vastu esitatud kaebus, äh, seda kaebust me analüüsime aktiivselt, Euroopa Komisjon, nagu te teate, kogus kõigepealt infot kõikide lepingute kohta, mis äh, anti sellele ettevõtete grupile, kus sellel inimesel on äh, majandushuvid. ma arvan, et meil on nüüd täielik äh, andmete kogume koos ja me hindame neid andmeid äh, tähelepanelikult, vaatame, kas meil on tõendeid äh, selle kohta, et äh, oli rikkumisi vahendite eraldamisel ja siis me otsustame, mida on vaja teha. selge on see, et äh, kui komisjonile edastatakse selline info, ükskõik kas äh, kaebuste kaudu või meedia kaudu, siis me tegutseme. samas äh, meil on vaja empiirilist äh, andmete baasi, nii et meil oleksid tõesti vettpidavad andmed, mitte lihtsalt süüdistused. meil on vaja analüüsiks aega, selleks tuleb kuju-, kulutada ka palju ressursse, aga need on loomulikult äh, hästi äh, tehtud kulutused ja ma võin teile igati kinnitada, et me võtame seda vastutust äh, väga tõsiselt, aga me ei hüppa kohe järelduste tegemiseni, vaid me tahame kõigepealt need analüüsid ära teha. ja millal see analüüs valmis saab? mis puudutab äh, kaebust, siis te teate, et meil on selged tähtajad antud juhul jaanuari keskpaigaks äh, peaksime me tulema välja omapoolse vastusega, aga ma eeldan, et me võtame järgmised sammud paari nädala jooksul, kui me oleme jõudnud äh, lõppjäreldusele. veel üks lisaküsimus. see analüüs, millest te rääkisite, ehk siis juhtumite kontroll kas see on identne praeguse kaebuse menetlusega? jah. ja kolleeg Stas, palun. tänan. ma tänan äh, komisjoni tugevalt selle ettekande eest. ja see oli väga selge. Te tõite selgelt välja vana eelarvemenetluse, uue eelarvemenetluse erinevused. teisel augustil kaks tuhat kaheksateist te ütlesite, midagi vanade reeglitega seotud huvide konfliktide kohta mainimist leidsid äh, praktikad, seadused, mis asja reguleerivad, aga et liikmesriigid äh, peavad sellega tegelema. ja minu esimene küsimus nüüd. kas äh, vana süsteemi kohaselt te ütlesite või ka tõite välja need meetmed, mida liikmesriigid on võtnud, et äh, pettusi äh, takistada, kas teil on sellist ülevaadet vanade reeglite põhiselt ja nüüd meil on uued reeglid. ja küsin, kas äh, liikmesriikidega teavitatakse, äh, selgitatakse, mis muutub administratiivselt, eriti just jaanuarist? kas te tulete välja ka äh, seal ülevaatega, et milliseid meetmeid on liikmesriigid tarvitusele võtnud. kas see on ka avalikult kättesaadav ülevaade, nii et äh, asjast huvitatud kodanikud, ajakirjanikud ja parlamendiliikmed äh, saaksid vaadata, milline on olukord nende oma koduriigis ja ka teistes riikides, et äh, milliseid meetmeid riigid võtavad lähtuvalt uuest eelarvemäärusest, et vältida huvide konflikte see oli mu teine küsimus ja nüüd kolmas küsimus puudutab midagi konkreetset. Te mainisite seda ühte juhtumit, seal on tegemist siis poliitikuga ja võimaliku huvide konfliktiga. ta on olnud siis äh, primus inter pares äh, oma riigi valitsuses ja on olnud äh, ettevõtte kaudu Euroopa Liidu rahade kasusaaja. meil on nüüd vanad reeglid, uued reeglid. ja kui me nüüd äh, täheldame, et oluline minister, juhtiv äh, isik peaks tagama reeglitest kohaliku korraliku kinnipidamise ja olukord on hoopis vastupidine, kas siis ei peaks mitte häirekellad helisema? kas siis äh, ei tuleks mitte automaatselt äh, kohe kontrollida, kas tegemist on huvide konfliktiga või mitte? ühesõnaga kui nüüd minister saab äh, toetusi valdkonnas, milles tema vastutab, siis siin on tegemist ju huvide konfliktiga, huvide kattumisega. see on ju tõenäoline siis. kas siis ei peaks olema nii, et automaatselt teil lähevad häirekellad äh, tööle või tuleb äh, kõigepealt oodata ära kaebus konkreetsest liikmesriigist? ja kui see kaebus tuleb, siis kuidas te seda käsitlete, on ju erinevad peadirektoraadid, mis siis hakkavad selle teemaga tegelema, kas nad kooskõlastavad äh, seda, kuidas kaebust käsitletakse või iga peadirektoraat, äh, mis võib olla vastutav regionaalpoliitika, põllumajandus, tööhõive, kas iga peadirektoraat äh, keedab seal oma supikest või toimub koordineerimine ja kui igaüks tegutseb omaette, kas mingisugune koordineeriv äh, üksus on ka, mis äh, ühendab äh, siis mitmete peadirektoraatide poolt tehtavat tööd ja kes on peamine vastutaja? see puudutab siis nii haldustasandit äh, peadirektoraati, sekretäriaati kui ka poliitilist tasandit. kas äh, vastutab lõpuks äh, volinik Oettinger, kelle valdkonnas on pettustevastane võitlus või keegi teine, need oleksid minu esialgsed küsimused teile. igal juhul suur tänu teile ka esimese sõnavõtu eest. Uh, uh, aitäh, need olid tõesti kõik väga asjakohased küsimused ja ma püüan neile siis vastata nii hästi, kui ma suudan niisiis, nagu te teate, me viime läbi auditeid, me kontrollime sisekontrollisüsteeme ja see tuleb siis äh, finantsmäärusest, mis äh, teeb ülesandeks ka vältida huvide konflikte. seega tegelikult juba ka enne siseaudit äh, kontrollis huvide konflikte, aga mitte ainult mis puudutab registri küsimust, siis ma pean vastama, et ma ei tea, millised on liikmesriikide registrid, ma vaatan järele ja me teavitame teid. teine küsimus. kas me vaatame, mis saab edasi uue finantsmääruse raames, jah, sest me võtame seda väga tõsiselt. niisiis, esimene samm on teha koostööd liikmesriikidega tagada, et kõik tõlgendaksid ühtemoodi neid kõrgeid standardeid, mis meil praegu finantsraamistikus on, finantsmääruses on ja et liikmesriigid ajakohastaksid vajadusel oma auditisüsteeme ja hiljem me siis kontrollime seda. Te küsisite, kas me teeme seda avalikult. võib-olla tõesti, võiksime me välja anda äh, üldise ülevaate, arvestades, kui oluline on äh, see küsimus. Teie kolmas küsimus oli seotud sellega, mida komisjon teeks äh, sellistes olukordades, kus äh, on näha nii-öelda hoiatusi ja nagu ma äh, ka kirjeldasin sellel konkreetsel juhtumil, millest te rääkisite, oleme me tegelikult samme astunud, me oleme palunud liikmesriikidel anda endale iga lepingu, mis neil on vastava ettevõtja kohta juhul, kui seda ettevõtjat kontrollitakse, ehk siis kõik lepingud, mis on seotud äh, kõikide isikutega, kellel on mingi majanduslik huvi. seega tegelikult meie kontroll on väga põhjalik, me püüame tuvastada kõikvõimalikke probleeme, nende olemasolu ja alles siis me vaatame, mida me saame teha edasi. aga nagu ma ütlesin juba esimehele, ei, äh, tahame tegelikult asjadest ähm, ette minna me ei taha käituda ennatlikult, kõigepealt eh, me ikkagi kontrollime kõike, alles siis me otsustame, mida me teeme. aga te võite olla kindlad, et kui me mingeid hoiatavaid märke näeme, siis eh, me igal juhul ka tegutseme, sest komisjonil on finantsmäärusest tulenev kohustus selles valdkonnas tegutseda ja me ei hiili sellest kõrvale. viimane küsimus. Te küsisite koordineerimise kohta. Te küsisite, kas kõik tegutsevad omapäi ja ma vastan teile ei, me teeme, me teeme väga tõhusat koostööd, meil on äh, mitmed talitused, kes äh, täna on ka siin saalis, nad äh, töötavad koos ja ka mina ise korraldan vastavaid kohtumisi, kus me saame süsteemselt ja struktureeritult neid küsimusi vaadata on selge, et eelarve peadirektoraat vastutab selle eest, et finantsmäärust rakendatakse õigesti. aga lisaks sellele on siis ka niimoodi, et komisjoni volitatud äh, ametnikud saavad teha kindlatel juhtumitel otsuseid ja nagu te õigesti ütlesite, on see väga oluline ja näitab, et me võtame asju tõsiselt. ja veel paar sõna poliitilise vastutuse kohta. see vastutus meil kindlasti on. härra Oettinger vastutab eh, finantsmääruse tõlgendamise eest. ja samuti vastutavad eh, volinikud siis ka oma valdkonna süsteemide toimimise eest. ja see tähendab seda, et vastutus jaguneb erinevate isikute vahel, kuid äh, seda vastutust tuleb kontrollida koordineeritult, äh, tagamaks, et komisjon vastutab kõikide asjakohaste asjade eest. tänan. Genau. Ich möchte noch mal. Ja, aitäh. ma tahaksin äh, selgitada teile asja tausta. kaks tuhat neliteist käisime Tšehhi Vabariigis ja saime teada, et oli rahandusminister, kes ise oli suur kasusaaja. minule sakslasena oli see täiesti ettekujuteldamatu selle hetkeni, mil on Saksamaal see õigusaktidega täiesti äh, välistatud ja minu jaoks oli väga üllatav, et liikmesriik sellist asja üldsegi lubab. ja siis, kui me käisime Tšehhi Vabariigis, me rääkisime sealse auditi äh, asutusega. Läksime ära ja siis seal vahetati personal välja peale meie lahkumist, mitte üks kord, vaid mitu korda. ja me saime teada, et äh, see konkreetne poliitik siis äh, sekkus audiitorite töösse selles äh, liikmesriigis on aga väga aktiivne ajakirjandus ja ajakirjandus äh, käsitles ühte pettuste juhtumit, äh, mis sai peakirja, pealkirjaks Toonekure pesa, see oli seotud ühe wellness ettevõttega. Nad said teada, kes on tegelik kasusaaja seal oli tegu perekonnaga, ühesõnaga kasusaaja, tema lapsed olid siis märgitud omanikuks, üks nendest lastest saadeti lõpuks Krimmi poolsaarele, et ta kriminaalmenetlusest pääseks. ühesõnaga, seal on selline olukord, et äh, poliitiku tegevus, ettevõtlus, kõik on, kõik on seal segamini ja kogu aeg on nüüd äh, panustatud äh, sellele, et äh, Tšehhi Vabariigis ka võideldakse selliste arengute vastu, seal on võetud ära immuniteet, sunnitud neid astuma mitmesuguseid samme ja pärast kõike seda nagu oli ka Olavi menetlus ja kõige selle taga oli väga suur äh, kriminaalne energia, mis mind äh, siiamaani äh, šokeerib. ja Euroopa Liit põhimõtteliselt istus ja tegi nii, nagu see ei puudutaks neid üldse. näiteks Regi peadirektoraat jah, nii-öelda supleb oma süütuses, teised seal samamoodi ja nüüd me oleme jõudnud äh, olukorda, et seesama kasusaaja, kes oleks ammu pidanud olema mustas nimekirjas, saab järjest enam Euroopa raha. mul ei ole selle härra vastu midagi, ta on täitsa šarmantne. ja suhtumine ei ole isiklik, aga ajakirjanikud, kes selle teemaga tegelevad ka viitavad äh, sellele, et äh, Euroopa Liidu poolt äh, siin vaadatakse kõrvale, audiitorid kõik on öelnud, et neil on selged tõendid selle kohta, et see poliitik ei tõmbunud tagasi ettevõtlusest, ettevõtte juhtimisest, seal on kõik nagu omavahel võrgustunud, seotud ja tundub, et äh, siin ei suudeta tõesti teha tehet kaks pluss kaks, nagu ollakse nagu täiesti rumalad. ja seal on, teeme selle poliitika väimehe tegevusega ka ja muudkui kontrollitakse ja kontrollitakse, kuigi need asjad on ilmselged. teatud asjade kohta ei saa öelda, et äh, alles siis me teame, kui me oleme kontrollinud. ja see, et me selles liikmesriigis äh, nii kaugele oleme jõudnud, seda tänu sõltumatule justiitssektorile, mitmetes äh, teistes äh, riikides on võib-olla nii, et lihtsalt siis äh, tõmmatakse mingi projektiga tagasi, Euroopa Liidu rahasid sellele ei võeta ja maksavad selle kõik lõpuks kinni siis ikkagi äh, kohalikud maksumaksjad. aga asi ei ole nii, et ei oleks juba mõnda aega teadnud, kuhu koer on äh, maetud ehk äh, kuhu jänes jookseb. ja see komisjoni poolne tegevusetus on nüüd toonud kaasa selle, et me teeme rikkaid Euroopa äh, rahadega rikkamaks ja see on asi, mille vastu ma tahaksin küll selgelt astuda ja palun, kas te soovite reageerida? I very much uh, share ma jagan teie muret. ma nõustun teiega. seda küsimust tuleb võtta tõsiselt. nagu ma ka ütlesin mida iganes teie arvates minevikus tehti, komisjon võtab seda väga tõsiselt. ma tahan selle väga selgelt välja öelda, komisjon võtab seda ülitõsiselt. me uurime neid äh, süüdistusi, me oleme kombineerinud kõik oma talitused, me uurime kõiki lepinguid ja me ei kohku tagasi oma vastutuse eest. nagu ma olen teile ka öelnud, võttes arvesse kõiki neid süüdistusi ja sätteid, vanade reeglite sätteid, siis ka nende järgi ei saa me jätta ähm, huvide konflikte lahendamata. aga kuigi te ütlete, et teie tajute seda asja lihtsalt kohutavana, on kõige määravam kriteerium siiski see, kas meil on õiguslikus mõttes mingeid tõendeid, mis oleksid nii tugevad, et me saaksime ka hagi esitada. lõppude lõpuks me elame õigusriigi põhimõtte järgi ja see tähendab seda, et meil on ka väga kõrged standardid. nagu ma ütlesin, me teeme seda ühist tööd, seda hindamistööd väga tõsiselt. ja ma usun, et tegelikult ei juhtu väga tihti, et kogutakse tõendeid kõikide lepingute kohta, mille üks äriüksus on saanud ja et neid lepinguid siis ka ükshaaval analüüsitakse, kuid praegu me teeme seda. see raport, millele teie viitasite, puudutab siseriikliku kontrollisüsteeme, auditisüsteeme muidugi on see murettekitav, aga neid süsteeme tuleb hinnata ka õiguslikust perspektiivist ja seda me teemegi. ja seda me teeme selle analüüsi põhjal, mida me praegu koostame. veel rääkisite te ilmsetest raskustest. ma ei tahaks seda kaasust siin ülipõhjalikult lahata, aga üldiselt on nii, et kui valitsuse liikmed, olgu siis riigi või kohaliku omavalitsuse liikmed, satuvad mingisugusesse olukorda, kus võetakse vastu otsuseid, millest nad võivad saada otsest või kaudset rahalist kasu, siis nõuab finantsmäärus, et nad tegutseksid ja selle kahjuliku mõju kaotaksid. sellisel tegevusel eh, võib aga olla mitmeid vorme ja seetõttu ei tohiks ajada segamini neid olukordi, Äh, kus tõepoolest võib valitseda huvide konflikt, mis viib õiguslike raskusteni, õiguslike probleemideni, nende olukordadega, kus tegelikult on äh, juba õiguskaitsevahendeid kasutatud. näiteks kui äh, luuakse, luuakse selline fond, mis on struktureeritud selliselt või üles ehitatud selliselt, et kõnealune poliitik, keda see puudutab, ei tea, milline vara selles fondis on ja ta ei tea ka, milliseid otsuseid selle fondi kohta tehakse. sellisel juhul ei saa tal ka olla eh, mingisugust huvide konflikti. ja sama puudutab tegelikult ju siseriiklikku tasandit, poliitikud eh, võivad ennast taandada otsuse tegemisest ja siis huvide konflikti ei ole me peaksime kõiki neid äh, olukordi väga tõsiselt äh, ükshaaval hindama ja peaksime igakordselt eraldi hindama ka seda, milliseid, ähm, milliseid meetmeid on võetud, et huvide konflikt kaotada. finantsmääruse uues artiklis on selle kohta ka vajalikud äh, detailid ja seetõttu on meie töö nüüd palju lihtsam. kolleeg Makovai aitäh, proua Kressler. väga hea, et me räägime siin tulevikust. minevik on selja taga, raha on läinud. kui me alustame proua Kressleri näitest, mis puudutas Tšehhi Vabariigi ministrit, kes sai raha, siis ma ütleksin, et tegemist ei ole ju mingi ühekordse probleemiga sellised asjad toimuvad Ungaris, Rumeenias ja igal pool mujalgi. Nad on toimunud aastaid, nad toimuvad ka praegu, kui me siin räägime. me peaksime vaatama ka nende poole, kes ei võta raha mitte nende ettevõtete nimel, mis, kus nad ise on osanikud, vaid teevad seda natuke osavamalt, aga raha saavad nad ikkagi kätte kui me vaatame finantsmäärust ja seal seisab, et kui te olete poliitik, siis raha võtta ei saa, siis küll keegi teine võtab poliitiku eest. Need inimesed, kes raha võtta tahavad, kes tahavad Euroopa raha kätte saada, leiavad ka võimaluse seda teha. see äh, taotlus, et tuleks jääda äh, erapooletuks tuleks ennast taandada, juhul kui otsus puudutab sinu enda rahalisi huve. Äh, ma arvan, et äh, see võib toimida paaris Euroopa riigis, mujal on nii, et kui keegi raha tahab varastada, siis ta seda ka teeb, äh, kui tal on piisavalt soe koht, kus see on ka võimalik. ärme unusta, et valitsuse moodustab ikkagi valimised võitnud erakond, seega ei ole ka mõtet loota, et parlament kutsub valitsuse korrale, seda ilmselgelt ei juhtu. What I would say is that aga mina tahaksin teile vastata, et äh, õiguslik standard näeb ette tõhusa õiguskaitse ja minu meelest võtame me seda küll väga tõsiselt. õiguskaitsevahendite tõhusus äh, sõltub iseenesest liikmesriigi konkreetsest olukorrast ja ka sellest, milline on kaasuse spetsiifika. nagu ma olen äh, juba varem öelnud, on finantsmäärus määrusena otsekohalduv ja see tähendab seda, et liikmesriik on kohustatud ähm, saavutama ettenähtud eesmärgi. see, mis on aga tõhus konkreetses riigis, konkreetses olukorras, ei pruugi olla tõhus ja sobiv teises liikmesriigis kuid kohustus eh, saavutada nõutud tulemus jääb igal juhul samaks ja see on ka nõndanimetatud lakmustest, mille abil hinnata, kas liikmesriik eh, on suutnud määrust õigesti kohaldada. ma võtan teadmiseks, et eh, paljudes riikides on poliitikute ja rahaga väga palju probleeme, loomulikult ma ei saa seda põhjalikumalt kommenteerida, kuid võin öelda seda, et uued finantsmääruse reeglid on ju olemas, need võeti hiljuti vastu Need on äärmiselt selged ja nad on ka oluliselt, oluliselt neid tuleb täita nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil ja komisjon peab tagama omalt poolt selle, et kui me räägime Euroopa rahast, siis neid reegleid ka täidetaks. ja seda me kavatsemegi teha. suur tänu. juhin ainult äh, tähelepanu sellele, et selle pimeda usaldusega me juba ükskord nii kaugel olime. kaks tuhat viisteist, kuusteist meile kinnitati, et kõik on lahendatud, siis saime jällegi e-kirjad, kus oli näha, et ettevõtet puudutavad otsused on ikkagi teinud seesama isik. kui asi oleks nii lihtne, siis me oleksime juba ka kaugemale jõudnud, me tahame, et see asi lahendataks ja me soovime, et Euroopa Komisjon siin oma vastutust kanda võtaks, see on tõesti meie tugev tahe ja see arutelu ei ole kaugeltki veel läbi. meie igal juhul oleme otsustanud selle aruteluga jätkata, me oleme tugevalt veendunud, et äh, sellest kõigest sõltub äh, Euroopa poliitilise süsteemi toimimine, me oleme näinud, kuidas see inimene on tõesti kasutanud ära äh, reegleid äh, süsteemi enda huvides. me oleme näinud, äh, kuidas isikud, kes on teatud ettevõttega seotud, üritavad ka poliitikat enda huvides kallutada, me oleme näinud selliseid katseid minevikus, komisjon ei lasknud sellel äh, kõigel sündida, aga see kõik äh, jätab siiski halva maigu suhu ja me suure huviga tähelepanelikult äh, jälgime seda teemat, äh, lükkame selle nüüd jaanuari edasi, aga kohtume selles küsimuses kindlasti uuesti, ärge võtke seda ähvardusena, vaid lihtsalt konstateeringuna. see on meie jaoks oluline teema ja me vaatame huviga, millisele lõppjäreldusele te oma analüüsides jõuate suur tänu, et te siia tulite täna, siin paljudel teist vedas, sellepärast et äh, ülemus võttis nii-öelda põhilöögi enda peale ja kolleegid, me jätkame neliteist kolmkümmend peasekretär Sel Maieri kuulamisega, aitäh!